Uh, good afternoon, everyone. Uh, tere. mina uh, juhatan tänast seda istungit ja oleks väga kena, kui te kõik istuksite oma kohtadele. ja ka homme hommikust istungit juhatan mina, sellepärast et proua äh, Peresil on teised asjad ees. kas me võiksime kõigepealt kinnitada päevakorra? ja siis protokolli ei ole sellega mingeid probleeme. kahekümne esimesel äh, oktoobril võeti vastu tööhõivesuuniste modifitseeritud versioon ja see sisaldab siis ka Euroopa Parlamendi äh, muudatusi ja ma tahaksin tervitada siin, äh, tähendab, ma ei saa neid veel tervitada, sest et ekspert ei ole veel siia jõudnud Äh, nii et, et ma tervitan neid siis siis, kui nad kohale jõuavad. meie tänast istungit kantakse interneti teel üle. ja kõigepealt mul on väga hea meel, et meil on, toimub täna mõttevahetus Bruno Coquega, kes on EMKO juht ja tegeleb siis äh, majandus, tööhõivepoliitikaga ja majanduse taastumise ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. meil on siis aruteluks aega umbes tund aega. nagu tavaliselt on siis pärast ettekande lõppu võimalus kõigil esitada küsimusi Bien, bonjour, je vais vous parler en français. Donc... Eh, tere pärastlõunat kõigile. ma üritaksin oma kõne täna kahte jagada, sellepärast et kaks teemat teineteisest suhteliselt erinevad. kõigepealt eh, alustaksin sellest, et räägiksin Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia juhtimisest ja siis tuleksin eh, tööturgude olukorra juurde ja räägiksin siis sellest, kuidas see seostub äh, majanduse, majanduskriisi vastu võitlemisega. mis nüüd puudutab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia juhtimist, siis EBSCO nõukogu, nagu öeldi, tuli kokku eelmisel nädalal ning äh, selle nõukogu jaoks äh, valistamis, valmistasime me ette siis lõppjäreldused, mis leidsid ka heakskiitu äh, kohtumisel ja vastavad need laias laastus sellele, mida otsustas juuli ülemkogul, juulis ülemkogul. peamiseks eesmärgiks on siis uues strateegias eh, kutsuda üles eh, võtma vastu lähenemist, mis oleks osalt eh, lihtsam ja konkreetsem, selleks et EBSCO nõukogu oleks paremini kuulda ülemkogu tasandil, see on see sõnum, mida me üritame pidevalt saata ülemkokku tööhõivepoliitika osas. EBSCO siis koostas omapoolse reaktsiooni ja keskendume peaasjalikult siis kõigepealt Euroopa poolaastale, asi, mille välja pakkus Euroopa Nõukogu. esimene Euroopa poolaasta näeb siis ette aasta alguses jaanuaris komisjoni poolt äh, majanduskasvu prognoosi esitamist, äh, seal räägitakse ka siis suurtest väljakutsetest majanduspoliitikale. peale seda kevadisel ülemkogus otsustatakse, millised on riiklike reformikavade peamised suunised ja pärast seda tehakse siis soovitused juulikuus konkreetselt juba riikidele, seega suhteliselt tihe graafik esimene EBSCO poolne panus Euroopa poolaastas eh, vastavalt siis iga-aastale, iga-aastasele kasvustrateegiale, mille komisjon jaanuaris esitab, on saata eh, väga selge sõnum ülemkogule nende prioriteetide kohta, mis on võetud vastu tööhõivepoliitika osas, kutsekoolituse osas, eh, vaesusevastane võitlus, ühesõnaga kõikide nende küsimuste osas, mis puudutavad siis tööhõivepoliitika juhtsuundasid. teine võimalus, kus EBSCO saab äh, sekkuda sellesse protsessi, on juba pärast äh, seda, kui liikmesriigid on avalikustanud oma reformiplaanid, äh, see peaks toimuma siis aprillikuuks. EBSCO vaatab need siis läbi ja võtab vastu omapoolsed suunised, mis suunatud konkreetsetele liikmesriikidele vastavalt nendele prioriteetidele, mille ülemkogu on vastu võtnud ja vastavalt nendele plaanidele, mida liikmesriik on oma reformikavades ette näinud. ja Euroopa Ülemkogu peaks siis eh, need soovitused arvesse võtma ka oma juulikuises otsuses. nüüd lõpetuseks kolmas eh, moment, kus EBSCO-l on sõna kaasa öelda ja see ei ole tegelikult otseselt Euroopa poolaasta osa, nii nagu seda ette näeb komisjon, vaid on pidev, pigev selline mitteametlik faas, nimelt aasta lõpus. sellepärast, et Euroopa poolaasta, nii nagu selle on määratlenud komisjon, on selline otsustus- ja operatiivfaas, kuid äh, sellele järgneb muidugi ka teatav hindamisprotsess vaadatakse, mis siis on toimunud erinevates liikmesriikides, äh, arvestades seda, millised on olnud arengud tööhõiveturgudel ja mis on, kuidas on asjad arenenud struktuurselt äh, nende reformide rakendamisel. nii et mõte siis seisneb selles, et teine poolaasta üldiselt keskendub äh, siis juba diagnostikale, hinnangu andmisele, vaadatakse seda, mis toimub liikmesriikides, mis on läinud paremini tänu sellele poolaastale kui enne seda, nii et EBSCO peaks siis saama infot nii EMKO-lt kui ka komisjonilt ja kõikidelt teistelt osapooltelt selle kohta, milline on olnud reformide käik erinevates liikmesriikides see etapp muidugi tuleb veel jalule seada, sellepärast et äh, sellel aastal esitatakse nii-öelda reformi eelkavad, mille on kokku kirjutanud liikmesriigid, esitada tuleks see siis novembrikuuks ja pärast seda siis on näha, mida täpselt need reformikavad äh, äh, sisaldavad ja kas on toimunud prioriteetide muutust. kaks tuhat kümme aasta muidugi äh, on hoopis teistsugune kui ilmselt aastal kaks tuhat üksteist, kuigi kogu see masinavärk peaks äh, lõplikult käivituma. ühesõnaga äh, kolm etappi, kaks nendest täiesti ametlikku, äh, reageerime siis komisjoni poolsetele soovitustele suuremate juhistuste osas, teiseks siis saame sekkuda siis, kui liikmesriigid on aval-, avaldanud oma prioriteedid ja kolmas faas, see mitteametlik faas EBSCO jaoks on siis teadmiste kogumine ja hinnangu andmine selle kohta, mis on liikmesriikides juhtunud, seda siis juba aasta lõpus ja algab taas kord uue aastaga uus tsükkel Euroopa poolaastas. nii palju siis praegu selle kohta, mida me oleme välja pakkunud strateegia kohta ja, ja need võeti siis vastu EBSCO nõukogus eelmisel nädalal. teine osa minu äh, sõnavõtust täna äh, puudutab see siis praegust majanduse olukorda ja eriti olukorda tööturgudel ja seda, millist mõju on avaldanud poliitika, mis on kasutusele võetud äh, majanduskriisi äh, vastu võitlemiseks. me koos komisjoniga äh, võtsime vastu dokumendi, mille eesmärgiks oli siis omalt poolt panustada aruteludesse selles küsimuses EBSCO-s ja põhimõtteliselt see dokument annab siis ülevaate selle, mis on toimunud pärast kriisi lahvatamist, ma ei taha siin kõike hakata kordama, aga näiteks äh, tööpuuduse suurenemine, äh, siis lepingute muutumine, üsna palju noored inimesed on sattunud löögi alla, äh, lisaks sellele osalise ajaga töölepingud, ebakindel töö, nii edasi ja praegu, mida võib öelda siis olukorda, olukorra kohta, on see, et tööturgudel asjad on stabiliseerunud, tööpuudus põhimõtteliselt äh, on jõudnud ilmselt oma allpunkti, kui me vaatame Euroopat täielikult, ja töötingimused ka samuti on stabiliseerunud, mõnedes riikides isegi paranenud kuid pigem on jah, tegemist stabiliseerimisega kui majanduse nii-öelda taas, taaskäivitumisega. nii et äh, endiselt äh, on olud rasked ja siia tuleb lisada ka veel see, et olukord erinevates liikmesriikides on äh, vägagi erinev ehk teisisõnu, vastupidiselt eh, suhteliselt rahulikele aegadele, kui me oleme näinud majanduskasvu, on olukord olnud liikmesriikides suhteliselt eh, sarnane, nüüd aga vägagi erinev. Eh, tuletaksin teile meelde iga-aastas, igakuist komisjoni ülevaadet tööturgude kohta, vaadake, mis oktoobris on kirjas, vaadake kõiki neid graafikuid ja te näete seda, et tõesti, need turud on väga heterogeensed ja see tähendab seda, et äh, vaatamata stabiliseerumisele, kui me keskendume liikmesriikidele, me näeme, et olud on väga-väga erinevad. ja teiseks äh, ja üldiselt äh, tuleb tunnistada seda, et, et ei ole selliseid ühistulusid nii-öelda ja kolmandaks, äh, me ei, me ei tea täpselt, millised on seosed äh, majanduskasvu ja töökohtade arvu vahel ükskõik millises riigis. on muidugi erinevusi nagu alati, aga üldiselt äh, siiski tuleb tunnistada, et mina olen majandusteadlane ise, et <laughs> ma ei saa mitte midagi aru loomulikult võib äh, kõike põhjendada kohalike oludega, selgitada seda, mille pär-, miks äh, Saksamaal on praegu olukord täpselt selline, nagu ta on, aga üldiselt me ei saa praegu täpselt aru, millised on majanduskasvu ja tööhõive määrade vahelised suhted, me ei saa öelda, me ei saa kuidagi analüüsida Äh, aga me saame rääkida ka sellest, äh, mis tegelikult juhtus kriisi ajal. Äh, täiesti selge on see, et tabas meid nii-öelda osaline tööpuudus, osalise tööajaga üleminek, lühendatud tööajale üleminek, kuigi see läks paljudele maksma suhteliselt kalliks, on see, see siiski toonud väga positiivseid tagajärgi. lisaks sellele ka veel nii-öelda töökohtade säilitamise aktiivne kampaania, aktiivsed kampaaniad, ehk teisisõnu nende inimeste tööturule tagasi aitamine, kes äh, olid äh, jäänud tööta, äh, väga konkreetsed sihitud kampaaniad näiteks nagu noortele suunatud kampaaniad. ja kõik need on sujunud suhteliselt hästi lisaks sellele kõik poliitikad, mida kasutati, olid koolituskampaaniad ja väga paljud noored inimesed olid jäänud tegevuseta, kuid tänu sellele siis nad nüüd vähemalt midagi teevad, kuigi paljud ütlesid, et see on väga kallis ja nii edasi, aga väga paljud siiski arvasid, et inimeste kasutult istumine on palju kallim, kui neid koolitada Äh, ja üldiselt äh, tuleb siis öelda, et väga palju inimesi äh, koolitati ümber ja see, see oli edukas. ning siis sotsiaalmaksude vähendamine selleks, et tööhõivet siis edendada, seda kasutati peaaegu igal pool äh, selleks, et inimesel oleks lihtsam äh, värvata ja seda kasutatakse jätkavat, jätkuvalt siis äh, mõnedes liikmesriikides ka veel täna. ja tõesti, äh, ma ütlesin, et tööhõive turgudel küll on toimunud stabiliseerumine, kuid me teame samas seda, et me peame hakkama rääkima majanduse taaskäivitamisest, meil on muidugi eelarvepiirangud, mis nõuavad teatud prioriteetide paikapanemist tööhõivepoliitikas äh, samuti. Äh, sellest Belgia eesistuja rääkis EBSCO kohtumisel vastavalt dokumendile, mille me olime ise koostanud. nimelt siis äh, küsisime kõikidelt liikmesriikidest, et millised prioriteedid te jätsite eelarves paika teiste arvelt tööpoliitika osas, selleks et soodustada siis majanduse taaskäivitamist. Need poliitikad, ma võtan nüüd asjad kokku, selle alusel, mida ministrid ütlesid, mida kasutatakse liikmesriikides, kaks kolmandikku ministritest rääkisid noortest inimestest, nende inimeste tööhõive olukorra parandamiseks eraldatud vahendeid ja enam, enam-vähem samaks nii et äh, keskendutakse siis jätkuvalt prioriteedina nende tööturule toomiseks või nende koolituse jätkamiseks. nii et teine prioriteet, mis jäi paika, oli sotsiaalmaksude äh, vähendamine. me saame muidugi aru, miks see nii on, äh, Kine-, see muidugi aitab ju inimesi tööle võtta paremini ja lisaks teisele, kui sa oled inimese tööle võtnud, ikkagi nad maksavad sotsiaalmaksu, seega Riigikassas tuleb ka vahendeid, nii et see on täiesti mõistlik. kolmas meede, mida liikmesriigid prioriteediks on pidanud, on, ma sõnastaksin selle nii, et see on töötu abirahade reform viimase paari aasta jooksul on äh, väga paljud riigid vähendanud äh, neid kriteeriume, mis tuleb täita selleks, et töötu abiraha saada ja enamus liikmesriike on pikendanud äh, ka siis seda perioodi, millal töötu abirahasid makstakse. ja praegu öö, ei ole otsustatud äh, seda meedet kaotada, kuid tuua sisse siis äh, teatuv äh, järjepidevus selles osas, et see keskenduks just nendele valdkondadele, kus seda on kõige rohkem vaja. ühesõnaga, noored, sotsiaalmaksude vähendamine ning töötu abirahaga seonduvad reformid ja märkida tasub ka mm, seda, et väga paljud ministrid viitasid kaasfinantseerimisele, liikmesriigid otsivad endale partnereid, olgu need siis kas äh, kohalikud omavalitsused või, või Euroopa rahastud, ühesõnaga nad tahavad neid jõupingutusi jagada ja teine asi, üsna mitu ministrit äh, viitasid ka sellele, et äh, et nii mõneski paigas eelarve on täiesti kantud kohalikule tasandile. see ei tähenda muidugi seda, et äh, liikmesriik ennast nii-öelda lõikaks lahti keskvalitsuse tasandil tehtavatest otsustest eelarve osas, see ei ole õige, vaid et pigem äh, sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitikas valitseb praegu mõte, et kohalikul tasandil võib-olla vastused, äh, mis antakse probleemidele, on mõistlikumad äh, kuivõrd olud, nagu ma ütlesin, on, on, on vägagi erinevad. lisaks kõigele öeldule mm, selles dokumendis, mis oli meie arutelude aluseks, mille me olime koostanud koos Euroopa Komisjoniga ja keskendusime seal siis kolmele peale, peamisele suunale äh, majanduse taaskäivitamise jaoks kõigepealt äh, tuleb äh, mõelda sellele, kuidas äh, tulla välja sellest nii-öelda osalise töötuse süsteemist. me ei ole küll näinud, et see kaotatakse koheselt, vaid et kuidas piirata eelarveid, mis on suunatud sellele, arvestades sellele, et see võib tuua kaasa ka väga palju negatiivseid tagajärgi rahalises mõttes. teine prioriteet tuleb äh, mõelda sellele, et kindlasti äh, vajavad toetust äh, tööhõive väga, väga fokusseeritud ja sihitud poliitikad, ähm, konkreetsetele gruppidele sihitud poliitikad, nagu te teate, see on uues strateegias ka seitsmes juhtsuunis ja kolmandaks äh, kutsub see dokument üles natukene paremini analüüsima töötuskindlis-, kindlustuse äh, süsteeme, mis liikmesriigiti on väga-väga erinevad. ja leida, et kas oleks kusagilt võimalik äh, asju natukene paremini koondada, selleks et sellest oleks kasu kõikidele. vot nii palju sellest üritan nüüd vastata teie küsimustele. Yes, thank you very much, that was very suur aitäh, see oli tõesti väga huvitav ettekanne. kõigepealt härra Serkas esitab küsimuse. aitäh! suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin anda teile infot selle kohta, et Belgia eesistujamaana on tõesti esitanud väga palju üksikasjalist infot ja meil on selle üle väga hea meel, kui arvestada seda, kustpoolt tuuled nõukogus siiamaani on puhunud, nimelt on pidevalt Euroopa Parlamendi rolli ignoreeritud. on äh, parlamendi eiramine Äh, ei ole lihtsalt äh, juhuslik, äh, see on tõesti süstemaatiline. seega meil on väga hea meel, et te meid, meie poole pöördute sellisel väga keerulisel ajahetkel. ainukene probleem on aga selles, et ma ei tea, kas see juhtimise küsimus on võib-olla arutusele ainult seal, kuhu parlamenti ei kutsuta. nõukogu ning äh, nõukogu need töörühmad, mis tegelevad tööhõivekriisi ja sotsiaalse kriisiga. Ähm, me teame, et meil on olemas ju Van Rompuy äh, rakkerühm, mis tegeleb tulevase majanduse juhtimisega ning näib, et nemad tõrjuvad kõiki teisi kõrvale. nii et, et äh, mul tõesti on selline kahtlus, et, et, et meid tõrjutakse kõrvale samas ju eh, me tegeleme siin Euroopas mitte üksnes majandusküsimustega, mitte üksnes stabiilsuspakti eelarve eh, konsolideerimisega. me, te ütlesite, et ei ole mingit selget seost majanduskasvu ja tööhõive vahel, aga üldiselt eh, valitseb üksmeel, et kui vaadata Äh, ainult eelarve, kui keskenduda ainult eelarve kindlustamisele ning äh, teha lõpp siis sellistele programmidele, mis äh, võiksid suurendada tööhõivet, siis sellel kõigel oleks negatiivne mõju. aga Euroopa juhtimine põhimõtteliselt keskendub siiamaani just nimelt eelarve konsolideerimisele ning praegusest olukorrast kiirele väljapääsule ja see toimub igal pool äh, kus puudujääk on kuus protsenti, tuleb minna kolme protsendi peale, aga nendes riikides, kus puudujääk oli kaksteist protsenti, tuleb samuti minna kolme protsendi peale ja seda kõike paari aastaga. meil on vaja pragmaatilist ja sobivat vastust, mis on äh, omane igale konkreetsele riigile, aga nii, nagu seda majanduse juhtimist siin Euroopas praegu otsustatakse siis äh, siin lähtutakse praegu põhimõttest, et üks lahendus äh, sobib kõigile ja see lahendus võiks olevat hullusärk. Äh, mul on mõningaid muresid EBSCO sellises olukorras enne, kui Van Rompuy rakkerühm oma nägemusega välja tuleb, kas te ei saaks kuidagi oma jõude ühendada, sellepärast et te Äh, tõesti olete teadlikud ka kriisi sotsiaalsest dimensioonist ja sotsiaalsetest tagajärgedest. Äh, võib-olla te võiksite kasutada ka Euroopa Parlamendi toetust ja öelda, et see ei ole see tee, kuidas kriisist välja tulla. mul on veel üks küsimus. ning tahaksin äh, siis jagada teiega mõningaid isiklikke kogemusi sellest nädalavahetusest. EBSCO-s ja siin parlamendis Ehm, me tõesti oleme eh, niivõrd mures nende tööhõive probleemide pärast, et me unustame ära, et Euroopa Liidul on tegelikult väga palju olulisi eh, ülesandeid, nagu näiteks tööohutus ja tervishoid. me üritame leida olukorrale lahendusi, aga samas me näeme, kuidas töötingimused halvenevad, me näeme, kuidas Äh, äh, õõnestatakse neid väärtusi, mida me siin Euroopas oleme alati kalliks pidanud. asi ei ole ju ainult töökohtade hulgas, vaid ka töökohtade kvaliteedis. see aga on meil praeguses majandustraamas kahe silma vahele jäänud. võib-olla EBSCO võiks meiega liituda äh, ja juhtida just nimelt tähelepanu kvaliteetsetele töökohtadele, sellepärast et äh, see on probleem, mis valmistab muret ja kannatusi miljonitele, miljonitele eurooplastele, lihtsalt nende töökohad on halva kvaliteediga, aitäh. aitäh, Toomas Mann. Äh, ähm, aitäh. härra Koke, te viitasite sellele, praegu on tegemist stabiliseerumisfaasi, ent mitte majandusliku kasvuperioodiga. loomulikult hinnatakse olukorda erinevalt. samas leian ma, et stabiliseerumine on väga kiire, väga oluline valdkond, mis peaks vaigistama igasuguse eufooria, et jätkata nagu seni ja kui me mõtleme positiivsetele andmetele, muuhulgas Saksamaa ekspordi osas, siis eh, on terve rida liikmesriike, terve rida majandusvaldkondi, kes seda tegelikult ei tunneta. seega on meil oluline saavutada suurem jätkusuutlikkus, mis tähendab seda, et äh, me peame selles olukorras kaasama äh, kõik jõud selleks, et jätkusuutlikkus tagada. kõik need kes kannavad vastutust, erinevad liikmesriigid, kes väidavad, et nad on valmis tegema järgmi-, järgmisi ja üha uusi reforme, siis me peame, eksime neile meelde tuletama, et eeskätt tuleks praegu teha rõhk konsolideerumisele, et praegu tuleks investeerida selleks, et kui kunagi tulevikus peaksid tekkima rasked perioodid, me oleksime selleks valmis Äh, ja me ei tohiks tegelikult praeguses olukorras, nagu seda teevad paljud valitsused, liiga palju pidurdama, liiga palju pidurit tõmmata, tõmbama. me peaksime tegutsema nii, et ettevõtted, mis said riiklikke vahendeid, oleksid suutelised säilitama töökohti. Neid ettevõtteid toetati ju maksumaksjate rahadest ja tänu sellele jäid need ettevõtted ellu, tänu sellele säilitati töökohad ja nüüd üleminekul positiivsesse arengufaasi, siis öö, äh, äh, tuleb neile meelde tuletada, et äh, niimoodi toimides me, me suutsime vältida teie ettevõttes töökohtade kao nüüd on tegemist olukorraga, kus otsitakse uut tööjõudu. aga me ei saa ometi toimida nii, et nüüd need suurettevõtted, kes uut tööjõudu värbavad, et nad soovivad neid otsida üle kogu maailma nad peaksid tegema oma jõupingutusi selleks, et õpetada kvalifitseeritud tööjõudu välja siseriikliku tööjõu reservi baasil kolleeg Serkas äh, viitas siin eelnevalt äh, stabiliseerimis- ja kasvupaktile. ma ei arva, et äh, selline pakt kujutab endast niisugust automaatset lähenemist, mis tagab kõikidele võrdsed arenguvõimalused ja sobib kõikidele. me peaksime tegema jõupingutusi selleks, et kõik kõik liikmesriigid oleksid suutelised enda jaoks sõnastama jätkusuutliku arengu. kui me tõepoolest tahame sellega toime tulla, siis peaksime olema paindlikud, me peaksime olema suutelised tundma, and-, tunda andma, et me oleme võimelised välja töötama jätkusuutlikud pööl-, jätkusuutlikku poliitikat selleks, et ikka ja jälle mitte puutuda kokku sellega, nagu viimasel rahandusministrite nõupidamisel, et tehakse avaldusi, mis tulid kõikide jaoks ootamatult. ma leian, et me ei tohi niisugust asja äh, lubada. ma leian, et niisugune lehmakauplemine on lubamatu. aitäh! Turunen, palun. Um, jah, aitäh selle info eest, mida te meile edastasite. mul on küsimus, mis puudutab äh, suhteid EBSCO uute ülesannete vahel ja selle majanduspoliitika üle käival arutelu Euroopa poolaastal ja nõnda edasi. ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht Äh, uue majanduse juhtimise osas, äh, mille kava esitas komisjon septembri lõpus. Äh, mina selles kavas ei näe mitte mingisuguseid viiteid tööhõivele kui ühele tegurile, mida tuleks käsitleda, kui kontrollida majandusarenguid liikmesriikides Äh, tegemist oli nagu rohkem mingi automatiseeritud sanktsioonide süsteemiga ning äh, kuskil ei viidatud ka kahe tuhande viienda aasta stabiilsus- ja majanduskasvu pakti reformile. Äh, tegemist on asjaga, millega me peame arvestama, kui me oma majanduspoliitikat muudame. kuidas te suhtute siis komisjoni majanduse juhtimise kavasse, sest et äh, minu arvates seal ei ole tööhõive üheks keskseks äh, punktiks ja see on kahetsusväärne. samas on väga huvitav, et EBSCO on nüüd samuti liitunud Euroopa poolaastaga. ja kas need kaks arengut mitte ei lähe üksteisele vastu, mida te sellest kõigest arvate, aitäh! järgmine kõneleja, aitäh! And, uh, was Sie minu jaoks oli erakordselt huvitav kuulda, mida te ütlesite. eeskätt, kui tutvusin möödunud aastasse kokkuvõtte järeldustega, siis te olete sellesse kaasanud terve rida parlamendipoolseid järeldusi. minu meelest, ja seda tuleks rõhutada, töötab Belgia kui eesistujariik suurepäraselt, tehes endast kõik oleneva, kuid Äh, ja see tuleb ilmsiks ka siis, kui me näeme lõppjäreldustesse parlamendi seisukohtade kaasatust. kui me räägime kontrollist ähm, ja te soovite, et seda kontrolli teostaks Euroopa, teostaks nõukogu, siis mul on selles suhtes teatud kahtlusi. Äh, ma arvan, et see kõlab ainult väga hästi, kui liikmesriigid seda kontrolli teostama asuvad, kuid minu arvates see ei taga vajalikke muudatusi. just kui, siis kui silmas pidada töökohti, uusi kvalifikatsioone, uusi oskusi, mida teie oma lõppjäreldustes rõhutate. tahaksin küsida, kas eh, te leiate, et nõukogul jätkub piisavalt entusiasmi kõige sellega toimetulekuks, aitäh! aitäh, proua Steinruck! Ähm, aitäh! eelkõnelejad juba puudutasid tegelikult seda, mida tahtsin küsida. olen variraportöör ja sellena seoses tahaksin rõhutada, et sellesse dokumenti on tõepoolest kaasatud tööhõivekomisjoni seisukohti, see on tegelikult väga hea märk sellest, et meievaheline koostöö sujub tulevikus paremini. see ja see on märk sellest, et me suudame tulevikus saavutada ka paremaid tulemusi. meie jaoks on see väga oluline, meie kui komisjoni jaoks. seetõttu tahaksin teid paluda et te hoiaksite silma peal nendel teemadel, mis meie kui parlamendi seisukohalt on väga olulised, sest et tööturu, tööturuga integreeritus äh, pole sugugi nii lihtsalt saavutatav. ja ma tahaksin, et meie koostöö jätkuks, aitäh! aitäh, härra Valsar! aitäh! loomulikult on mul väga hea meel selle üle, et asjad arenevad nii, nagu härra Kokee neid kirjeldas. stabiilsust puudutavad avaldused aga ja kõik, kogu see jutt, et me hakkame kriisist väljuma on minu meelest vastuolus mõningate arvude ja faktidega. Äh, paljudes liikmesriikides on küll eksporditase taastunud, äh, isegi võib-olla üheksakümne viie protsendi ulatuses, aga väga palju sellest, mida me kriisi käigus kaotasime, pole ju kuhugi kadunud veel. Äh, töökohad on näiteks kadunud endiselt ja see ekspordi äh, taastumine ei korva neid töökohti, mida me kaotasime kriisi käigus. samuti äh, on äh, endiselt olemas need probleemid, mis olid juba enne, probleemid, mis valitsevad näiteks tootmissektoris kogu Euroopas, me seisame silmitsi konkurentsiga arengumaadest, ettevõtted paiknevad ümber Äh, muudavad toodangu liiki. väga äh, heaks näiteks on siin üks äh, Suurbritannia teetootja, kes ei hakka teed enam Suurbritannias tootma, nii et, et tekib küsimus, kas Euroopa suudab tööstussektori üldse säilitada või äh, Äh, lihtsalt saame osi üle kogu maailma ja paneme nad siin Euroopas kokku. ma arvan, et on, äh, niimoodi on väga raske saavutada meie eesmärki luua töökohti ja võidelda vaetu-, vaesusega. meil on küll väga palju dokumente, aga näib, et meil ei ole vahendeid, kuidas neid ellu viia. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on üsna ähmane selles osas, mis äh, puudutab näiteks nende eh, kaduma läinud töökohtade eh, taastamist ja, ja uute töökohtade loomist, mida uued põlvkonnad vajavad. ja praegusel hetkel muudab stabiilsuse majanduskasvu pakt eelarvepiiranguid veelgi rangemaks, nii et, et kuidas me sellest kõigest välja tuleme? kõik meie valitsused eh, kärbivad raha, mis läheb kultuurile ja haridusele Äh, stabiilsuspakt äh, tegelikult piirab struktuurifondide kasutamist, mida tegelikult meil oleks praegu just vaja kasutada, eriti ühtekuuluvuspiirkondades. minu arvates on äh, väga raske, kui mitte võimatu pakkuda maksusoodustusi ettevõtetele selle, nendes sektorites, kus töökohad on kaduma läinud. sõltumata vaatamata mõningatele arglikele sammudele siin-seal, ei ole meil tegelikult üldse mingit ettekujutust sellest, mis tulevikus saab. me endiselt ei näe väga selgelt, millised on need eesmärgid ja valikud, mis aitaksid meil mitte üksnes kriisist välja tulla, vaid ka saavutada see tööhõive tase, mis meil oli. kui ähm, me midagi ei tee, siis meil jääbki tööpuudus kakskümmend protsenti. Merci, madame la présidente. suur tänu, äh, proua esineja, ütleb proua Telli Te ütlesite, et käes on äh, kriisist väljumise aeg, te olete suur optimist ja see on väga kena, aga teie optimismil ei ole alust. Äh, see kõik, mis te rääkisite koolitusest. ma tahaksin täpselt teada, et arvestades äh, meie kõige suuremaid väljakutseid ja esimene nendest puudutab ju kliimaga soojenevat puunduvat. nagu Elizabeth Schröter ütles, äh, räägitakse nendest uutest nii-öelda ökotöökohtadest. ja minu küsimus teile ongi, et äh, milliseid äh, muutusi te olete siis koolituses ette näinud sellega seoses? ma tahaksin teada, milliseid vahendeid te kavatsete siis ettevõtetele anda, et neid uusi töökohti luua selleks, et äh, töövõtjad saaksid tunda, et nende töökohad on kaitstud, et nad tunneksid, et nende töökoht jääb alles. me näeme kõik, mis toimub äh, Saksamaal, Saksamaal äh, inimesi ei lasta lahti, vaid vähendatakse tööaega. ja tuleme tagasi siis siit just nimelt tööaja juurde. kas me ei peaks täna rääkima just nimelt tööajast? et kas peaks vähenema, töötama vähem selleks, et kõik saaksid tööle ja kas ei peaks mitte tõhusamaks tegema siis seda tööaega? ja kolmandaks, kriis on näidanud äh, kahte asja. kõigepealt on see, et äh, töövõtjad on sattunud esimeseks ohvriks ja üldiselt äh, siis juhtkonnad jagavad omavahel endiselt boonuseid ja minu küsimus on, et millal me kavatseme jalule seada sotsiaalse demokraatia ettevõtetes? kas sellest on üldse räägitud äh, just nimelt äh, sellel ministrite tasandil toimunud kohtu, kohtumisel ja veel räägiksin noortest. noored on Euroopale palju andmas, äh, härra eesistuja ja praegu oma igapäevases elus äh, räägivad äh, nad tihti sellest, et äh, ebakindlad töökohad on muutunud normiks noorte jaoks. ja milliseid vahendeid te kavatsete välja pakkuda selleks, et midagi ära teha selles küsimuses, aidata seda meie tänast noorsugu, kellele praegu ei ole pakutud mitte mingisuguseid konkreetseid lahendusi, aitäh! suur tänu! ja enne, kui annan sõna härra ministrile, ütleksin omalt poolt, et äh, mis praegu tõusetub nendest aruteludest, on see, et äh, on tõesti tekkinud küsimus, et kuidas meie komisjoni ja teie töö kuidagi paralleelselt äh, käima panna ja mis saab siis pärast neid suuniseid. mida te kavatsete täpselt siiski teha? ja kuidas saaks kokku so-, kuidas selle saaks kokku sobitada meie tööga? kuidas me saaksime teineteist äh, paremini ära kasutada, arvestades nende mõtetega, mida on parlament esitanud, mis tihti on ambitsioonikamad kui need, mis on äh, nõukogus. Äh, väga palju olulisi küsimusi on esitatud ka proua Schröter selles osas, millega nagu on justkui tegeletud, kuid meie komisjonis tihti jääb selline mulje, et me teeme küll töö ära, kuid see ei lähe kuidagi kokku selle tööga, mida, mida teie teete Teil on nüüd võib-olla üks viisteist minutit, natukene rohkem kui alguses, kõikidele küsimustele vastamiseks. suur tänu, proua esinaine! kõigepealt äh, ma tahaksin vastata teie palvele. tööhõivekomisjoni esi naise kutsel me alati tuleme teie juurde ja jagame teiega oma poolt tehtavat nüüd äh, konkreetne küsimus, kuidas äh, vahetada äh, teadmisi natukene ametlikumalt, ma ütlesin, et ähm, et see majandusjuhtimine, nii nagu strateegia kaks tuhat kakskümmend puhul ette on nähtud, vastavalt meie lõppjäreldustele, on kolm faasi siis, kus me saame sekkuda, kolmas nendest oli see mitteametlik aasta lõpus, mis tegeleb siis protsessi hindamisega ja mulle tundub, et just nimelt selles faasis siis kõigil, kellel on midagi öelda, peaksid seda tegema. ükskõik äh, kes siis, kas siis parlament, äh, aga miks mitte ka tööturu osapooled ja teised, äh, nemad peaksid just nimelt sellel hetkel siis sekkuma ja vot niimoodi saaksime me üles ehitada võib-olla natukene ametlikuma arutelude aluse ja isiklikult ütleksin veel nii palju, et äh, kahjuks kulud on täiesti selged. me peame oma eh, sõnumi väga selgelt välja ütlema, sellepärast et mida selgemalt inimene oma mõtte välja ütlema, seda selgem on seda, seda lihtsam on seda ka kuhugi integreerida. see kehtib ka teie puhul, kehtib meie puhul. me ootame Euroopa Parlamendilt eh, seda, et nad teinekord eh, regulaarselt, aga igal juhul selgelt oma seisukohti avaldaksid selleks, et äh, oleks lihtsam neid arvamusi äh, siis paati võtta. Äh, ma ei saa muidugi mitte mingisuguseid ametlikke lubadusi siin praegu anda, nagu isegi aru saate. üritan nüüd vastata kõikidele nendele küsimustele paari minutiga, mis, mis siin esitati. kõigepealt eelarvepiirangud see on kindlasti kõige rohkem kajanud küsimus tööhõivekomitee üritab äh, loomulikult äh, ellu rakendada tööhõivepoliitikat äh, ja tagada teatava sotsiaalkaitse, ma rääkisin siin näiteks töötu abirahadest. ja meie jaoks probleemiks on, nagu te ütlesite, kogu asja jätkusuutlikkus algus, praegu on eelarvepiirangud väga suured, raha ei ole, eh, kõikide liikmesriikide jaoks peaaegu on vahendid väga piiratud. ja meie ülesanne seega on siis leida need prioriteedid, mis on kõige kulutõhusamad nii-öelda selleks, et eh, mitte raisata raha ja teiseks eh, kaitsta inimesi Äh, tagada neile siis äh, lühemas perspektiivis sissetulek äh, ja pikemas perspektiivis siis töökohtade kaitse. loomulikult need piirangud on äärmiselt ebameeldivad ja kui eh, liikmesriigid neid piiranguid ei rakendaks, aga satuksid kohe löögi alla sotsiaalkindlustussüsteemid, nii et eh, me ei saa argumenteerida siin ühe või teise poolt, on täiesti selge, et need omavahel on seotud, meil on eh, täiesti selged probleemid seoses sotsiaalkindlustussüsteemidega, kui me räägime sellest, et kuidas kulud-tulud saada siis kattuma nüüd äh, probleem on äh, praegu selles, et äh, majanduskasv, nagu paljud te ütlesite, praegu on märgatav, kuid see on väga-väga väike. ja ausalt öeldes ega tulevik ei ole praegu prognooside kohaselt väga helde töökohtade arvust rääkides, loodavate töökohtade arvust ega ka eh, tööhõivepoliitika ja sotsiaalkaitsesüsteemide, sotsiaalkindlustussüsteemide rahastamise osas. mida see kõik tähendab? vaja on suuri muutusi, ütleme siis nii ja need suured muutused eh, tuleb kõigepealt ellu viia nendes piirkondades, nendes valdkondades, kus eh, rikkuse tootmine on kõige suurem, sellepärast et nendes äh, sektorites luuakse ka töökohti. kui sektor ei tooda midagi, ei ole võimalik seal tööta ka töökohti. seega peame keskenduma nendele sektoritele. Äh, sellepärast, et muidu oleks ju poliitikate mõju hoopis negatiivne. teiseks äh, on oluline tagada majanduskasv ja kolmas element, äh, mis on Lissaboni strateegia praegu negatiivne külg, nimelt äh, poliitikad ei ole integreeritud äh, makromajanduspoliitikatest rääkides, tööhõivepoliitikatest rääkides, nende ja lisaks sellele, et need poliitikad on erinevad, on ka nendevahelised seosed väga nõrgad ja seega majandusjuhtimise vaatevinklist on olulisem neid asju omavahel paremini koordineerida EBSCO äh, ei taha, et kujuneks äh, välja selline majandusjuhtimiskava, mida on ette näinud komisjon ainult septembris ja tekib meie jaoks tõesti küsimus, et äh, ei kaoks uue strateegia juhtimises ära sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat. ülemkogu peaks nendele küsimustele vastama, mina ei hakka neid vastuseid teile siin välja pakkuma, kuid EBSCO ei arva muidugi, et me oleme maailma keskpunktiks, maailma naba, me ei saa äh, niimoodi arvata. Äh, loomulikult strateegiat mõjutavad paljud asjad, sealhulgas ka alusleping. Äh, EBSCO on aluslepingus sees, kuid meie eesmärgiks on see, et meid ära kuulatakse EBSCO kindel palve oligi seda loomu. nimelt, et me tahame, et nõukogu meid ära kuulaks, meil ei ole mingisuguseid juriidilisi vahendeid neid muidugi sundida selleks, aga me teame väga hästi, et uus strateegia peab viima töökohtade loomisele ja ei saa öö, mööda minna nendest küsimustest ja EBSCO on muidugi see, kes nende küsimustega tegeleb ja seega me peame olema ärakuuldavate seas. Ecofinil, Ecofini äh, päevakord on alati tohutult tihe, aga meil on vaja inimesi, kes iga päev detailselt äh, tegelevad just nimelt tööhõive ja sotsiaalkindlustuspoliitikaga selleks, et anda detailseid vastuseid, detailseid suuniseid ja pakkuda välja konkreetseid vahendeid ja minu meelest EBSCO mõte oli hea. Äh, meie eesmärgiks on äh, oma sõnumi edastamine, kuidas seda vahendada, kuidas vahendada loomulikult lihtsate sõnadega, konkreetsete sõnadega ja et see sõnum jõuaks õigel hetkel nende juurde, kes otsustavad enne siis ülemkohut kevadel, enne juulikuist äh, tippkohtumist ja siis äh, detsembris saame sekkuda jällegi lisaks sellele esitati äh, konkreetsemaid küsimusi. kõigepealt need ökotöökohad. see on olnud Belgia äh, eesistumise üheks prioriteediks. nagu te teate, me oleme kokku kutsunud töögrupi EMKOs, äh, kes peaks siis koostama aruande novembrikuuks, selleks et EBSCO nõukogu detsembrikuiseid lõppjäreldusi ette valmistada, vähemalt äh, nii see peaks äh, minema, vähemalt äh, ökotöökohtade osas tuleb arutelu detsembris, nii et me tegeleme sellega. loomulikult see aruanne mm, määrab nii mõndagi, see puudutab nii seda, mida tehakse koolitusega, kas toetatakse ühte või teist sektorit vaid muidugi siis on selgem ka see, et äh, mis saab majanduskasvuga, ei saa ju neid äh, tühjast koha, tühjalt kohalt tekitada neid töökohti nii et äh, me tuleme jälle tagasi selle äh, suurema integratsioonivajaduse juurde erinevate sektorite vahel. Äh, kui sektorid ei hakka neid kohti töö, tootma, siis meie ka ei saa neid toota. ühesõnaga, tööstuspoliitika, konkurentsipoliitika ja nii edasi peavad kõik omavahel kokku klappima. ühesõnaga, nagu ma ütlesin, töötame asja kallal ja on tulemas ettepanekud siis selles küsimuses edasi. sotsiaalpoliitika. kas äh, peaks prioriteetideks pidama üksikisiku kaitse tööturul äh, läbi koolituse, aga ka läbi sissetulekutoetuste? Äh, meie oma dokumendis olukorra kohta seoses kriisi vastu võitlemiseks võetud meetmete osas äh, me viitame seal nii sellele töötukindlustussüsteemidele ning osalise tööajaga töötamisele, need kõik on ju meetmed, mis on võetud üksikisiku töökoha kaitseks. lisaks sellele natukene laiemalt vaadates oleme rääkinud töö kvaliteedist, oluline on see, et töökohad oleksid atraktiivsed ja et kvaliteet tõuseks äh, kõige tähtsamaks, see on samuti äh, meie eesistumise aja prioriteet, EBSCO-s oleme sellest juba rääkinud ja, ja korraldasime ka suurepärase konverentsi antud küsimuses, nii et äh, loomulikult kõik tahavad seda, et töökohad oleksid kvaliteetsed, hästi tasustatud ja loomulikult esimene prioriteet on see, et neil selliseid töökohti tekitatakse, siis jõuame juba majanduskasvu ja, ja töökohtade loomise stimuleerimise juurde ja sealt kõik järgnevad küsimused, millest ikka ja jälle räägitakse. selles ei kõht-, kahtle, kahtle keegi, nojah, räägitakse tihti seda, et töölepingud on lühikesed, äh, lühikese tähtaega ja nii edasi. Need võetakse muidugi kõik arvesse. mulle tundub, et ma vastasin vist kõikidele küsimustele, jääb üle teid veel tänada küllakutse eest ja võimaluse eest äh, teiega jagada seda, mida me oleme teinud. suur tänu! suur aitäh, see arutelu oli tõesti väga kasulik ja aitäh, et te siia tulite! Yes, I thought we were missing. ma arvasin, et järgmise punkti raportöör ei ole veel kohale jõudnud, aga ma eksisin, niisiis läheme kohe edasi teenuste direktiivi rakendamise juurde ja kõigepealt annan sõna raportöörile. suur tänu, proua esinaine mõne hetke pärast töökomisjoni töö jätkub, ega ma palju ei räägi. aga tervitan teid kõiki siis vahepealsel ajal. teeme ühe pausi õige. Uh, proua esinaine vabandab. ühesõnaga, raportöör jätkub, jätkab meile jõudi, meieni jõudis äh, mõningaid muudatusettepanekuid, mitte väga palju, üritan jõuda kompromissini äh,, võtan äh, nad kiirelt läbi, ei lasku detailidesse, ütlen numbrid ainult teile ette. alustaksin siis põhjenduspunktist A siin on minu meelest võimalik kompromissettepanek, nimelt muudatused kaks, neli ja viis, kõneleja ütleb, et ta otsib kohe üles, et ta unustas oma prillid maha. ühesõnaga, see puudutab sotsiaaltöökohti ja nii edasi ehm, muudatusettepanek eh, üks, eh, lõige kaks, muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa, kaheksa ja üheksa põhjendust AA-d saab minu meelest panna kokku. Äh, see räägib seda, et teenuste sektoris on äh, töökohtade, et on seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu töökohtadest. nüüd äh, muudatusettepanekud kuusteist, seitseteist ja kaheksateist lõige ühe osas minu meelest on ka võimalik ühte panna. lõige kolm. natukene pikk, kuid mulle tundub, et võib-olla kompromiss on võimalik kahekümne kuuenda ja kahekümne seitsmenda vahel jõuda kompromissile lõige neli kompromissettepanek, vastavalt nii, nagu mina ette näen, oleks võimalik võib-olla kolmekümnenda, kolmekümne esimese, kolmekümne teise, kolmekümne kolmanda, kolmekümne neljanda, kolmekümne viienda ja peatuksingi siin lõige viis, kompromiss võimalik äh, neljakümne esimese, neljakümne teise, neljakümne kolmanda, neljakümne neljanda ja neljakümne viienda vahel. lõige kuus, kompromiss äh, võimalik viiekümnenda, viiekümne esimese, viiekümne teise, viiekümne kolmanda, viiekümne neljanda vahel. tundub, et olen vist kõik äh, võtnud läbi rasked probleemid kõigile on teada, üllatusi ei ole. nimelt eh, see, mis puudutab seda üldist visiooni teenuste direktiivi osas, sellepärast eh, seda üldiselt peetakse suhteliselt edukaks direktiiviks. Eh, ja teine küsimus, mille osas on arutelusi, nimelt paljud fraktsioonid või vähemalt rahvasaadikud on rääkinud sellest, et äh, meil on vaja raamdirektiivi üldhuviteenuste osas. ma olen valmis teid kõiki ära kuulama, äh, ma olen teinud omapoolsed ettepanekud kompromissmuudatusettepanekute osas, äh, kõik võivad neid lugeda, me võime asja juurde tulla tagasi, meil on veel mõned päevad jäänud selleks, et kogu see asi kuidagi edukalt lõpule viia Um... suur aitäh selle ülevaate eest. Äh, ma tahaksin korraks peatuda muudatusel kakskümmend, mille vastuvõtmisega ilmselt on probleeme ja see muudatusettepanek, mille me esitasime, tahaks seda olukorda parandada. nii et, et mul on siis küsimus kahekümnendaga seoses, aga nüüd härra Kristjanson, palun. Øh, suur tänu meie arvamuse koostajale tehtud töö eest. kompromissettepanekud kõik on minu meelest mõistlikud ja oleme vist põhimõtteliselt äh, selle direktiivi osas jõudnud äh, kokkuleppele. kuid äh, valitseb praegu teatav segadus kuivõrd meile saadeti äh, korraga nii hääletusnimekiri, mis ei lähe äkki kokku nende kompromissettepanekutega ja mina tahaksin, et äh, arvamuse koostaja ja sekretäriaat paneksid äh, kokku parema hääletusnimekirja, kus oleks selgelt näha, milline on kompromissettepanek ja milline ei ole kompromissettepanek ja, ja nüüd siis meie arvamus erinevate kompromisside osas kõigepealt äh, põhjendus A, probleeme sellega ei ole. lõige üks. mulle tundub, et selles kompromissis on sees äh, ka äh, minu kontseptsioon ja ma tahaksin täpselt teada, töökohtade kvaliteedi osas, kas siia võiks panna konkreetselt minu sõnad sisse? lõige kolm, seda sotsialistid ei saa toetada, seda kompromissettepanekut, kuid ma paluksin, et kõik lõige kaks-kolm ettepanekud võtaks arvamuse koostaja arvesse, et kas ei oleks võimalik äkki need kahte lõiget üldse kokku panna. mõistagi see teenuste direktiiv on äh, küll väga intelligentne dokument, äh, kuid äh, on seal siiski teatavaid auke, mis tekitavad paljude riikide jaoks probleeme. eriti, mis puudutab teenusepakkujate jaoks. ja minu meelest me võiksime kuidagi kompromissi natukene paremini sõnastada kolmanda osas nüüd äh, lõige neli. sellega me oleme nõus. minu äh, enda muudatusettepanekus äh, ei peegeldu küll võib-olla tohutu entusiasm seda to-, tüüp, tüüpi direktiivi osas, aga põhimõtteliselt muidugi me võime olla nõus raamdirektiiviga selles küsimuses nii nagu neljas lõige seda ka kirjeldab. nüüd järgmine lõige, lõige number viis. sellega meil ei ole probleeme. lõige kuus, sellega on ka korras. me võime olla kompromissettepanekuga nõus, nii nagu äh, meie arvamuse koostaja selle on välja näinud. nii et äh, ma paluksin siis tõesti see hääletusnimekiri ära parandada, et oleks paremini näha, millise juhul on tegemist kompromissettepanekuga, aga räägin selle võib-olla läbi arvamuse koostaja endaga pärastpoole. Yes, thank you. Uh, Mrs... aitäh, äh, proua Turunen, palun. aitäh, Roheliste fraktsiooni nimel teeksin ka mõned märkused Äh, mulle tundub, et meil õnnestub saavutada laiapõhjaline üksmeel kesksetes küsimustes. peatuksin kahel asjal. kõigepealt äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mida just öeldi. meil oleks vaja äh, kompromissi, kus me loome seosed teenuste direktiivi vahel ja selle vahel, kuidas töösid läbi teenuselepingute teostatakse see on üks asi, mis meie jaoks on äh, prioriteetne. ma loodan, et meil õnnestuks selles osas ka leida äh, tugevam sõnastus. nüüd teiseks üldhuviteenused ja äh, üldhuvi sotsiaalsed teenused, see on selline väga delikaatne valdkond kui me siin saaksime ka sõnastust natuke tugevdada ja öelda välja, et meil on vaja kaitsta selliseid teenuseid, üldhuviteenuseid ja teenuseid, millel on siis sotsiaalne eesmärk, siis äh, tuleks välja öelda, et need teenused ei tohiks käia konkurentsiseaduste all. aga muidu me oleme kompromissidega nõus. nüüd äh, veel mõned märkused. minu arvates on Äh, üsna palju selliseid muudatusettepanekuid, mis muudutab, puudutavad rohkem IMCO, IMCO komisjoni tegevusvaldkonda, nii et võib-olla me peaksime mõtlema rohkem sellele, mis on tööhõivekomisjoni pädevuses. Äh, äh, ma siiski tahaksin, et need muudatusettepanekud, mis meie komisjonist tuleksid, paneksid inimesed mõtlema just nimelt meie komisjoni rollile, küll IMCO komisjon tegeleb oma valdkonnaga. ja veel üks teade te võib-olla teate, et IMCO komisjonis, kus ma ka olen liige, on raportööri ähm, äh, isiklike probleemide tõttu see raporti pro protsess venima jäänud. ning ma tõesti tänan teid kompromisside eest ja ma loodan, et meil õnnestub saavutada väga hea kokkulepe. nii et, et suur aitäh ja suur aitäh, et olete olnud nii avatud. härra Baltasaar Grazie, president, io intanto ringrazio il relator. aitäh. ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja selle avatuse eest, mida ta on üles näidanud. ma olen äh, märganud, et ta on valmis kompromissideks äh, erinevates olulistes punktides see on äh, meile väga äh, lootust sisel-, sisendav, me saame leida siis äh, ühist loomulikult, kui ma nüüd kõnelen Rahvapartei seisukohast, siis ähm, me pöörame tähelepanule muudatused, erilist tähelepanu muudatusele üksteist. me ei ole päriselt äh, nõus selle lähenemisega. muudatused kakskümmend viis ja kakskümmend üheksa äh, jällegi toovad välja sellised kriteeriumid, millega me ei saa nõus olla. meie seisukoht äh, selles arutelus on tegelikult väga traditsiooniline me oleme kogu aeg välja öelnud, et me ei näe vajadust direktiivi järele. me ei pea lisama sinna seda sotsiaalsete üldhuviteenuste mõistet. ma arvan, et siin tuleks rakendada lähimuspõhimõtet ja see asi tuleks jätta liikmesriikide otsustada. aga me üritame oma seisukohti raportööri omadel pisut lähendada, et me saavutaksime kompromissi. me üritame siis arvestada sellega, mis siin öelda. ja nüüd annaksin jälle sõna raportöörile. Merci beaucoup. Bon, euh... Eh, suur tänu. härra Kristjanson äh, hääletusnimekirja ei ole sellepärast, et asi ei ole veel lõpuni läbi arutatud. ja tegemist on ainult sellise eelnimekirjaga, nii et meil praegu on veel aega tulla asja juurde tagasi. miks mitte panna kahte ja kolmandat äh, lõiku kokku? mul ei ole üldse arvamust selles küsimuses, miks mitte? ja mulle tundub, et äh, viited inimväärsele töö, inimväärsetele töökohtadele, seal, see on ju esimeses põhjenduspunktis sees äh, Äh, võib muidugi ka mujale selle panna sisse, kui te soovite. ühesõnaga, see kompromiss, äh, kõik need ettepanekud kompromissettepanekuteks ei ole veel äh, nii-öelda kivisse raiutud, siin on kõigil veel võimalus siis midagi öelda selle kohta, proua Turunen. ma olen nõus et tõesti eh, on täiesti ilmselge, et eh, tuleks need asjad omavahel ühendada, natukene täpsustada seda, mida me tahame välja pakkuda. Eh, nüüd sotsiaalteenused, ma ei lugenud kõike ette, kuid minupoolne tekst selles kompromissettepanekus on see juba sees tekstis nii nagu teie ja teised kolleegid on seda välja pakkunud. Äh, härra Paldasar, äh, ma kuulasin teid ära, juba aastaid käib parlamendis arutelu selle kohta, et äh, kas meil on vaja raamdirektiivi üldhuviteenuste jaoks ja lähimuspõhimõttest loomulikult tuleb kinni pidada, aga me, ma ei hakka sellest praegu rääkima. aga ma olen teid ära kuulanud äh, ja, ja olen valmis rääkima teiega ja teie fraktsiooniga sellest, et kuhu, kui kaugele te olete valmis minema ja kuidas te seda asja ette näete. ja tõesti, see puudutab lähimuspõhimõtet, liikmesriikides kultuurid on erinevad selle kohta, mida peetakse üldhuviteenuseks äh, mis on avalik ettevõte ja nii edasi ja nii edasi, vaatame seda asja koos, äkki on võimalik äh, kuhugi jõuda kompromissi osas, kui ei ole võimalik, äh, siis ei ole võimalik, noh. ma olen äh, valmis kõigiga kohtuma, minu assistendid ka. nii mõnedki muudatusettepanekud, ma kordan, ükskõik milline fraktsioon nad on esitanud, on äh, Äh, heaks aluseks kompromissile suhteliselt äh, hästi saavutatavaks kompromissiks, nii et sellega ma piirduksin, suur tänu! suur aitäh ja nüüd mõned äh, kuupäevad, muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas keskpäev, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril vaatame neid läbi, hääletus toimub kaheksandal, üheksandal novembril ning IMCO kolmekümnendal novembril ning täiskogule läheb asi ilmselt siis detsembris. kui nüüd mingeid vastuväiteid ei oleks, siis läheksime kohe järgmise päevakorrapunkti juurde ja ei teeks pausi, sellepärast et need inimesed, kes seda uuringut tutvustavad, on juba siin, aga kui keegi teab, et mõned kolleegid soovivad seda uuringut kuulama tulla, siis palun andke teada ja me võime teha ka vaheaja. ma eeldan, et te soovite pigem varem lõpetada, kui praegu pausi teha. niisiis näib, et kõik on minuga nõus. niisiis ma tahaksin nüüd tervitada äh, uurimust, mis puudutab äh, puuetega inimeste mobiilsust ja integratsiooni tööturul. inimesed, kes seda äh, uuringut tutvustavad, on siis härra Michael Conceidi ja Barbara Vanderegi ja see uuring on teile juba edastatud ja äh, härra Michael Kensile. Äh, lugupeetud äh, eesistuja, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, suur aitäh, et te andsite meile võimaluse seda uurimust tutvustada. see uurimus puudutab siis puuetega inimeste mobi-, mobiilsust ja nende integreerimist tööturule kõigepealt äh, mõningad üldisemad märkused. Äh, Euroopa Nõukogu äh, käsitles siis puuetega inimeste teemat üheksakümne kuuendal aastal, kui sotsiaalharta uuesti läbi vaadati ja sellest ajast saadik on see ei peeta puuetega inimesi enam ohvriteks või patsientideks, vaid kui inimesteks, kellel on võrdsed õigused ja kellel on äh, oma roll ühiskonnas. Lissaboni strateegia äh,, mitmesugused äh, sotsiaalsed tegevuskavad ja ka praegune Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia on asetanud erilise rõhu just nimelt sotsiaalpoliitikale ning äh, vaesuse väljajuurimisele viimastel aastatel on üha rohkem pandud rõhku ka sellele, et Euroopa Liidu liikmesriigid tugevdaksid sotsiaal- ja tööturgu, kaasates inimesi, kellele, kes kannatavad puuet all. Euroopa Nõukogu leidis, et puuetega inimeste tööhõive on kuskil kakskümmend protsenti madalam kui mitte puuetega inimeste tööhõive Äh, mis puudutab äh, puuetega inimeste keskmist haridustaset, siis ka see on madalam kui äh, mitte puuetega inimeste haridustase. kõige suuremad väljakutsed, mis Euroopa Liidu liikmesriigide ees seisavad puuetega inimeste vallas, on just nimelt madal tööhõive, suur sõltuvus toetustest Äh, kasvavad äh, riiklikud kulutused ning üha suurem vaesuse oht. Äh, vaimne, vaimuhaigused on üha sagedamini põhjuseks, miks inimesi tõrjutakse ning sunnitakse varakult tööturult lahkuma ja siin ma defineerin siis äh, vaimuhaigusi tõesti väga laialt, pidades silmas niisiis äh, tõsiseid äh, haigusi kui ka selliseid äh, probleeme nagu näiteks depressioon, ärevus. üks kolmandik kõigist uutest toetustest on just nimelt seotud siis vaimse tervisega. see, et et üha rohkem on siis noori inimesi, inimesi, kes on nooremad kui kolmkümmend viis ja saavad siis invaliidsustoetust. seda võib täheldada paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. traditsiooniliselt on siis äh, invaliidsus või toetuse saajateks olnud sellised vanemaealised meessoost äh, isikud kes siis kasutasid neid toetusi eh, justkui võimalust varem pensionile minna. aga see suundumus on praegu muutumas. Eh, inimesed muutuvad nooremaks, kes seda toetust saavad ning liikmesriikides peetakse siis invaliidsustoetust endiselt kui äh, pensioniga, pensioniga võrdväärseks. see tähendab seda, et kui noor inimene, kes hakkab siis seda toetust saama, äh, siis tõenäoliselt jääb ta kõrvale tööturult kogu oma ülejäänud töö jaoks. veel üks asi, mis tuleks siia lisada, on see, et enamikel juhtudel on nende inimeste töövõime mõjutatud ainult osaliselt. Äh, mulle tundub, et äh, slaidil number kuus võite te näha, et puuetega inimestel on tõesti suurem vaesuse oht ja sotsiaalse tõrjutuse oht, eriti äh, siis, kui need inimesed ei tööta Äh, joonisel kaks, järgmisel slaidil siis te näete, äh, kui palju on siis äh, antud uusi puu-, invaliidsustoetusi inimestele. nüüd veel üks punkt, millele tuleks peatuda, on puuetega inimeste mobiilsus. mobiilsus mängib väga olulist rolli selleks, et Euroopa tööjõud saaks rohkem kohaneda äh, Äh, väga kiiresti muutuva tööturuga. traditsioonilised tõkked, nagu näiteks juriidilised või halduslikud tõkked, on tõsisemad just nimelt puuetega inimeste jaoks. meie äh, uuring äh, tõi välja selle, kuidas puuete definitsioon Euroopa Liidu piires varieerub siit äh, tõstatub terve rida probleeme, kui me hakkame arutama inimeste vaba liikumist. puuetega inimesed äh, ei käi samade definitsioonide ja samade kriteeriumite alla kogu Euroopa Liidus. ja nüüd annaksin sõna äh, järje üle oma kolleegile, kes siis äh, kirjeldab neid meetmeid, mida me oleme kasutanud, et puuetega inimeste tööhõivet suurendada. Äh, tere! üldiselt on olemas kahte liiki meetmeid, mida rakendada puuetega inimeste puhul ühelt poolt meil on olemas siis passiivsed meetmed, rohkem rahalisi toetusi ja teiselt poolt siis äh, aktiivsed meetmed, aktiivsed tööturupoliitikad ja aktiivse tööturupoliitika raames me oleme siis välja toonud kolm äh, viisi, kuidas siis puuetega inimesi aidata, kõigepealt siis äh, nõustamine ja suunamine, psühholoogiline ju-, suunamine näiteks, et teiseks koolitus ja haridus, eh, kutseõpe näiteks ja kolmas oleks siis eh, töökohtadele asetamine. ja näiteks selle kohta oleks siis sellised kaitstud töökohad, mis meil on mõningates riikides nagu Belgia, Hispaania, Itaalia. meil on veel ka kahte liiki meetmeid, nii-öelda siis konkreetseid meetmeid, mis on siis konkreetselt suunatud puuetega inimestele, näiteks kvootide süsteem. enamik Euroopa Liidu liikmesriike omab mingisugust kvootide süsteemi. Taani näiteks, Soome ei ole aga kvoodisüsteemi sisse viinud ja tabelis kolm te võite näha siis mõningaid näiteid nende kvootide süsteemide kohta. mõningates riikides käivad sellega kaasas ka karistused, teistes riikides see niimoodi ei ole. veel üks äh, tööhõivemeede on siis selline üldisem, nagu näiteks diskrimineerimisvastane poliitika ja samuti juurdepääsu võimaldavad meetmed nagu töökohtade kohandamine, siis äh, kohandamine töötingimuste osas, nagu näiteks paindlikkuse suurendamine ning äh, juurdepääs infole. ja kolmas äh, üldine meede on siis paindlikkus ja turvalisus ja see meede on tõesti äärmiselt oluline, sest et tuleb leida tõesti õige tasakaal nende aktiivsete ja passiivsete meetmete vahel ja leida selline õige tasakaal siis paindlikkuse ja turvalisuse vahel. aga aktiivsed tööturupoliitikad ja äh, õigusaktidki toimivad ilma igasuguse institutsionaalse reformita Äh, Taanis näiteks äh, reformiti äh, kahe tuhande kolmandal aastal puuetega inimestele suunatud kavasid ja rõhuasu, rõhuasetus ei olnud mitte enam inimese puudel, vaid sellel, mida see inimene suudaks siis teha. nii et, et me läksime üle nii-öelda suutmatuse kultuurilt suutlikkuse kultuurile mis nüüd äh, puudutab äh, kasutatud meetmete mõju, siis on äh, väga raske neid hinnata, sellepärast et andmeid on vähe. seega teadmised on väga piiratud selles valdkonnas. me teame, et nende meetmete rakendamist takistavad piiratud vahendid, infopuudus, majanduskultuur, samuti Äh, on probleeme näiteks vanemaealiste puuetega inimestega ja loomulikult ka tööandjate eelarvamused on probleemiks. kui nüüd äh, rääkida kvootide süsteemi tõhususest, siis siin ka ei ole väga põhjalikke hinnanguid ja seda süsteemi on ka väga raske hinnata dokumentaalseid andmeid on väga vähe ja seetõttu on väga raske selle kohta midagi konkreetset öelda. aga me teame, et kvoodisüsteem parandab töökohtade kättesaadavust, aga tegelikult puudutab see inimesi, kes juba niikuinii mingil moel tööturul on. samuti teame me, et praegune meetmete kombinatsioon äh, on selline, mida peetakse kõige tõhusamaks, nagu näiteks siis diskrimineerimisvastased seadused, äh, koos siis nõuetega, et tööandjad peavad siis töökohta kohandama inimese vajadustele. Äh, paindlikkus ja turvalisus on samuti väga oluline selleks, et puuetega inimesed saaksid tööturule tulla ja nüüd minu kolleeg jätkab siis seitsme peamise poliitilise soovitusega. jah, me oleme siis paika pannud seitse poliitilist soovitust. see oleks siis meie ettekande viimane osa. kõigepealt ma tahaksin öelda, et mis puudutab siis puuetega inimeste mobiilsust ja integreerumist tööturul siis äh, mit-, diskrimineerimise vastaste seaduste äh, rakendamine on äh, õige samm õiges suunas. seetõttu ongi oluline, et Euroopa Parlament hoolitseks selle eest, et see põhimõte leiaks siis tõhusat rakendamist kõigis liikmesriikides Euroopa Parlament peaks oma järgmises äh, raportis, mis siis käsitleb puuetega inimesi, rõhutama seda, et äh, toetuste süsteemi reformid liikmesriikides peaksid keskenduma, nagu me just kuulsime, siis äh, inimeste suutlikkusele tööd teha ja mitte nende suutmatusele tööd teha haigeid inimesi või vigastatud inimesi tuleb kaitsta, aga toetuste süsteemi teine eesmärk peaks olema ka aidata neid inimesi, kes suudavad tööd teha ja tahavad tööd teha. niisiis äh, praeguses olukorras säilitamise asemel tuleks siis edendada just kaasavuse kultuuri ka muud poliitikad peaksid äh, siis äh, arvestama puuetega, toetustega. näiteks me peaksime kaasama ka tööandjad, samuti äh, arstid. eriti tuleks aga pöörata tähelepanu noortele inimestele vaimuhaigused, mis puudutavad siis noori ja täis elujõus olevaid inimesi, on väga tõsine probleem paljud sellistest inimestest justkui jäävadki nende invaliidsustoetuste lõksu ja ainult kaks protsenti nendest jõuab tööturule tagasi. niisiis me teeme ettepaneku äh, integreeritult siis analüüsida seda suundumust, mis on üna, üsna murettekitav ning äh, analüüsida ka siis, äh, millised rehabiliteerimise viisid toimivad, mis võimaldavad inimestel siiski aktiivseks jääda tööturul. me äh, saaksime siin anda oma panuse, muutes siis töökohad tervisesõbralikemaks nüüd paindlikkuse ja turvalisuse lähenemine äh, kindlasti omab positiivseid tagajärgi puuetega inimeste tööhõivele. paindlikud, äh, paindlik töökorraldus ning aktiivsed äh, meetmed, millega käivad kaasas ka sotsiaalkindlustussüsteemid, tagavad inimestele elamisväärse elatustase, standardi kuna meil aga ei ole empiirilisi tõendeid, ei saa me öelda, et äh, üks meede on see õige, äh, mida tuleb kasutada puuetega inimeste integreerimisel tööturule. Euroopa Parlament pea, ei tohiks seetõttu eelistama siis seda ühte äh, paindliku turvalisuse mudelit teistele. Euroopa Liit peaks siis kogu seda paindlikkuse turvalisuse kontseptsiooni edendama. nagu ma juba ütlesin, tõi meie uurimus välja selle, et ei ole empiirilisi andmeid puuetega inimeste sotsiaalse olukorra kohta andmete kogumine ning äh, juurdepääs siis äh, parimatele kogemustele äh, aitaks siis leida ka, millised on need meetmed, millega parandada puuetega inimeste mobiilsust. seetõttu peaks Euroopa Parlament paluma liikmesriikidelt, et need oluliselt parandaksid andmete kogumist ja nende andmete edastamist. iseäranis pean ma siin silmas just nimelt harmoniseeritud andmete kogumist. mitmed poliitilised algatused, mida on tehtud siis erinevatel tasanditel, saavad Äh, harmooniliselt koos toimida ainult siis, kui nad on omavahel suurel määral kooskõlas. ning äh, seda aitab saavutada parem suhtlemine, mitte ainult erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja organite vahel, vaid ka madalamatel äh, tasanditel. seetõttu Euroopa Parlament peaks aitama luua Äh, suuremat sidusust riiklike tööhõivepoliitikate ja sotsiaalse kaasatuse strateegiate vahel. ning äh, viimane poliitiline soovitus äh, puudutab järgmist puuetega inimeste tegevuskava, kasutades olemasolevad avatud koostöömeetodid, koordineerimismeetodid tööhõive valdkonnas saaksime me saavutada selle, et puuetega inimeste teemat arutataks sagedamini, sagedamini nii Euroopa Liidu kui ka riiklike poliitikakujundajate poolt. eesmärgiks peaks olema siis puuetega inimestele sõltumatu elujärje tagamine, see peaks olema üheks temaatiliseks prioriteediks ka järgmises puuetega inimeste tegevuskavas. niisiis, suur aitäh selle tähele tähe,, sellest, et tähelepanelikult kuulasite, meie poolt on nüüd kõik ja me kuulaksime siis ära teie seisukohad. suur aitäh! suur tänu kõige tehtud töö eest, enne kui teistele sõna annan, on mul endal paar küsimust ja paar märkust teha. Te ütlesite oma avasõnades, et raskus seisneb selles, et äh, liikmesriigid defineerivad äh, puudeid erinevalt. ma olen alati ise pidanud seda väga suureks probleemiks ja õnnestus meil saada ÜRO konventsiooni äh, puude sõnastus, mis katab väga palju inimesi. kas te tahaksite sellist lähenemist näha ka Euroopa tasandil, et võetaks vastu Euroopa-ülene definitsioon äh, puuetega osas, mis siis põhineks sellele ÜRO konventsiooni eh, definitsioonil. Te rääkisite juurde, eh, juurdepääsetavusest, eh, loomulikult tööhõive direktiiv, mis me oleme vastu võtnud, peaks tagama siis puuetega inimestele juurdepääsu tööturule, aga võib-olla räägiksite natukene täpsemalt sellest, kuidas liikmesriigid on äh, Äh, rakendanud seda direktiivi, on võetud karistavaid meetmeid juba komisjoni poolt vastu osade liikmesriikide suhtes, aga äkki teil on lisainformatsiooni selle kohta, et äh, mõnes liikmesriigis ehk seda direktiivi ei täideta, enamus küll täidavad seda, kuid äh, olukord ei ole väga ühtne, erinevatel liikmesriikidel erinevad probleemid. nüüd sellest edasi minnes äh, nagu ma aru saan, te oma aruandes ei ole keskendunud eh, nendele probleemidele, mis võivad eh, kaasneda töökohale jõudmisega. Ehm, eh, meie kahe tuhande neljanda aasta töödirektiiv küll keskendub sellele küsimusele, kuid nõukogus endiselt on praegu arutelud ummikus ehm, eraldi direktiivi osas äh, ühesõnaga, räägime siin konkreetsest äh, juurdepääsust siis töökohale, äh, kuidas tagada puuetega inimestele võimalused ka töökohale reaalselt jõuda oma sõnavõtu lõpus rääkisite te äh, inimeste sõltumatusest ja iseseisvast elust, kas on äh, mingisuguseid uuringuid selle kohta ka, et kas see, kui inimesed on iseseisvamad, on nad ka rohkem valmis juurdepääsu tagama endale tööturule? sest üsna tihti probleem on selles, et äh, inimesed, isegi kui nad näiteks äh, raviasutustest välja saavad, on raske töökohti leida. isegi need inimesed, kes elavad iseseisvalt nii-öelda kogukondade sees, nendel ei ole lihtsam töökohta leida, kuigi nad tunnevad ennast rohkem valmis selleks. ja see statistika vaimupuuetega inimeste osas, me teame, et see on väga spetsiifiline probleem minu meelest äh, kui me sellega koheselt ei hakka tegutsema, muutub see väga tõsiseks probleemiks äh, tuleks äh, vaimuhaigustega minu meelest tegeleda juba märksa varasemas eas. kas teil on midagi öelda selle kohta? sellepärast et kui inimesed ähm, ka leiavad töökoha, siis need äh, vaimuhaigused muidugi käivad nendega kaasas, äh, siis nad ei suuda vastu pidada stressile töökohal ja nii edasi. nii et ma toetan kahel käel seda, mida te ütlesite ka flexicurity ehk äh, siis äh, paindliku turvalisuse kohta, see on äh, puuetega inimestele väga tähtis, aga loomulikult kõikidele, selleks, et see paindlikkus tõesti oleks kuidagi tagatud töökohtadele, et neil oleks võimalus võib-olla teinekord minna osalise tööajaga tööle ja teinekord tuua nad tagasi siis täiskohaga ja loomulikult inimesed, kes on jäänud nii-öelda toetuste lõksu, see oli väga huvitav, mis te ütlesite, ma vabandan äh, kõigepealt selle eest, et teie slaidid ei jõudnud ekraanile, tehniliselt ei olnud see täna kahjuks võimalik. ja väga huvitav on ähm, see, mida te olete rääkinud selles oma aruandes nende inimeste kohta, kes on jäänud nii-öelda nende toetuste lõksu äh, et kuidas need toetused äh, äh, võiksid olla siiski natukene paremini korraldatud, et, et need toetused inimestele jääks alles, kui nad töötavad, et nad tunneksid, et nad on valmis töötama ja et nad saavad töötada. see on oluline eriti nende inimeste puhul, kes on kas siis õnnetuse läbi jäänud öö, äh, öö, saanud puude või on tegemist kroonilise haiguse tagajärjel välja kujunenud puudega minu meelest on väga oluline, et nad mõistaksid, et, et nad on suutelised töökohale tagasi minema. sellepärast, et üsna tihti inimesed tunnevad, kas nad, kui nad on näiteks läbi tööõnnetuse jäänud äh, saanud puude, et nad ei peakski nagu tööturule tagasi minema, neil ei ole võimalik minna. Äh, sellega ma piirduksin ja härra Kossa äh, saab järgmisena sõna, palun. köszönöm a szót. Gratulálok a tanulmány. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin tänada selle raporti autoreid. tegemist on minu meelest suurepärase alustalaga, alguspunktiga, mul on mõned märkused. kui ma seda esimest korda lugesin, seda aruannet, siis mulle jäi mulje, et äh, teie järeldused kvootide süsteemi kohta on jäänud poolikuks. üldiselt te suhtute kvootidesse negatiivselt või vähemalt on teil teatavad reservatsioonid sellega seoses. nii et äh, millist lähenemisviisi te siis toetate? mina toetan kvootide süsteemi, sellepärast et äh, puuetega inimeste seas on eraldi rühm inimesi, kes äh, lihtsalt ei pääse ilma kvootide abita tööle tagasi. ja minu teine märkus võib-olla ei ole piisavalt äh, pööratud tähelepanu tõsiasjale, et puuetega inimeste seas on kahte tüüpi inimesi, minul näiteks on äh, kraad ülikoolist, äh, mul on kogemus tööturul ja ma võin väga hästi konkureerida tööturul äh, Äh, tervete inimestega, kuid väga paljud inimesed, kellel on puue, ei ole kahjuks äh, saanud kas siis äh, piisavalt haridust või, või kutsekoolitust ja seega on nendel palju raskem. ja neid on kahjuks enamus. nii et äh, selles osas ma olen teiega täiesti nõus, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias peaks olema sellel teemal piisavalt rõhuasetust. minu meelest ei ole piisavalt tähelepanu pööratud põhiõiguste hartale, mis võeti vastu koos Lissaboni lepinguga. Teie, proua esineja, rääkisite ÜRO konventsioonist, see on väga kena, aga põhiõiguste harta kannab ka olulist kaalu minuni ei ole jõudnud äh, mingisuguseid kirjeldusi äh, metodoloogia kohta, millega peaks siis äh, saavutatama puuetega inimeste suurema hõivatuse. ma tean, et see kõik on seotud otseselt konkurentsi seadusandlusega, ka avalike hangete alase seadusandlusega liikmesriigid võivad ära kasutada avalike hanke poliitikaid selleks, et eraldi toetust anda nendele ettevõtetele, kes on värvanud puuetega inimesi, see on üks mõte, mida võiks rakendada. ja ma olen nõus äh, proua esinaisega, et meil on probleeme definitsiooniga. liikmesriigiti lähenemised on, on erinevad tõesti. ja olen nõus ka sellega, et ÜRO konventsioon on väga heaks aluseks ka meie definitsiooni väljakujundamiseks. Äh, suur tänu! proua Maisner. jaa, aitäh! tänan ka uurimuse tutvustajaid. ma ei kuulnud kõike päris täpselt, kuna mul ei õnnestunud õigeks ajaks Brüsselisse jõuda. aga ma tahtsin eeskätt rõhutada seda, et on äärmiselt oluline, et me ei keskenduks oma tähelepanu inimese puudele, mitte inimese suutmatusele, vaid suutlikkusele ja minu arvates on see erakordselt tähtis lähenemisviis. eeskätt, kui me räägime nende inimeste integreerimisest tööturule. meie eesmärk, eks ju ometi on, et neid kaasata ja me soovime, et tulevikus oleks nende osatähtsus tööturul hõivatute seas protsentuaalselt suurem. Eh, lisaks sellele on eh, võimalik tänu meditsiini edasisele arengule eh, tõepoolest inimesi kaasata tööturule, iseäranis neid, kellel oli juba sünni käigus tekkinud puue. teisalt on ka inimesi, kes satuvad tööõnnetustesse või kes kannatavad psüühiliste sündroomide all ja see on väga oluline, et rehabiliteerimisprotsessi järel oleks nad võimelised taas eh, tulema töö, tööturule ja seal ka tõepoolest toimivalt tegutsema. ma leian, et me ei peaks eh, jätma kedagi kõrvale, mitte ühtegi inimest, kes eh, tuleb tööjõuturule, me ei tohiks kedagi välistada. mul on jäänud mulje, et teie uurimuse tulemused annavad terve rida häid ideid, kuidas siit edasi minna. teiseks tahtsin rõhutada, et ka transpordikomisjonis räägime praegu reisijate õigustest ühiskondliku tra transpordis, muuhulgas bussides, tavalises linnatranspordis ei ole võimalik muidugi kõikidele puudega inim-, liikumispuudega inimestele lahendusi leida, aga me peaksime siiski liiguma selles suunas, seetõttu tahaksin tänada selle uurimuse tutvustuse eest. härra Kristjanson. Äh, suur tänu, proua esinaine. Äh, suur tänu ka nende ettekannete eest väga olulisel teemal on täiesti selge, et majanduskriisi kontekstis on äh, kõige rohkem ohus need, kes on kõige haavatavamas olukorras. ja sellepärast äh, on väga oluline äh, koondada statistika kaheksa tuhande kaheksasanda, üheksanda ja kümnenda aasta osas ja me näeme väga selgelt, et just nimelt puuetega inimesed on seda, on majanduskriisist kõige rohkem kaotanud tööturul. minu meelest ei ole võimalik eh, leida ühtset mudelit või ühtset lahendust erinevate liikmesriikide jaoks, sellepärast et olukord on erinev ja, ja puuetega inimeste integra-, integreeritus tööturule on ka erineval tasemel. ja minu meelest me keskendume natukene liiga palju sellele flexicurity'le või paindlikule turvalisusele, sellepärast et minu meelest on liiga palju liiga paindli-, palju paindlikkust selleks, et aidata kaasa puuetega inimeste kaasamisele. kuid aktiivne tööturupoliitika on oluline, see on kõige olulisem, ei ole kõige olulisem see paindlik turvalisus. me peame mõtlema sellele, millised on tööturu vajadused ja erinevate puuetega inimeste võimetele ja, ja kogemusele, need kaks asja omavahel ühendama, seda on meil vaja, mitte seda flex security't see oleks üks hea äh, aktiivne tööhõivepoliitika. ma olen äh, kursis olukorraga Taanis ja ma tean, et äh, töötutel inimestel on õigus töötu abirahale, kuid ette on nähtud meetmed näiteks puuetega inimestele selles osas, et, et nad ei pea võib-olla iga päev töötama. hea küll, aga meil on vaja aktiivset tööturupoliitikat, mis kõige sellega arvestaksid, arvestaksid sellega, et puuetega inimesed ei saa iga päev võib-olla tööl käia, kuid tuleb arvestada, tuleb omavahel kokku viia siis tööturu vajadused ja puuetega inimeste oskused, kogemused. proua Jaslova Aska, palun Dziękuję pani przewodnicząca. E, ja chciałabym zwrócić uwagę na suur tänu, ma tahaksin teie tähelepanu pöörata ühele elemendile, mida mina pean väga oluliseks, eriti just nimelt e, puuetega inimeste puhul, kes e, nagu ka kõik teised inimesed peavad olema konkurentsivõimelised tööturul, peavad osalema koolitusel ja pideval elukest- ja osalema elukestvas õppes. see on meie sotsiaalsete aluste sisuks ju Varssavis äh, hiljuti toimus Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ja sealt oli nii mõndagi huvitavat kuulda nende inimeste poolt, kellel ei ole neid võimalusi näiteks äh, elukestvaks õppeks. nimelt üsna tihti erinevate organisatsioonide poolt esitatud projektid, nende organisatsioonid, kes esindavad puuetega inimesi, ei ole piisavalt konkurentsivõimelised teiste projektidega selleks, et nad osutuksid abikõlbulikuks üsna tihti nende projektide puhul rõhutakse just nimelt äh, rahalisele poolele ja sellele, palju see kõik maksma läheb, kui palju on aega vaja selleks, et äh, puuetega inimesi ümber koolitada, selle jaoks läheb rohkem aega, kui kui muidu on vaja äh, eraldi varustatud saale ja nii edasi, see kõik läheb ju kallimaks ja muidugi on vaja ka transpordivahendeid tuleb arvestada seda, et äh, need äh, sotsiaalfondid, mis on suunatud inimestele, kes tahavad olla aktiivsed tööturul, need peavad olema juurdepääsetavamad, äh, ligipääsetavamad puuetega inimeste jaoks. suur tänu, proua Kill Nielsen. Ik ga dat eens een keer in het Nederlands proberen. Um, voordat ik. Aitäh, räägin emakeeles enne kui mind valiti Euroopa Parlamenti, olin diskrimiseerimis, antidiskrimineerimisvastase büroo juhataja, puutusin kokku inimestega, kellel olid puuded, kes lükati tagasi, keda ei võetud teatud töökohtadele suhtlesin ka tööandjatega, kes esmapilgul püüdsid väitada, et ühe või teise puudega inimene ei saa nende juures tööülesandeid täita, näiteks ta ei saa töötada lasteaiakasvatajana. aga kui meie büroo esindajaid kaasati, siis me saime alati teha selgitustööd ja tõestada, et see on siiski võimalik, seetõttu ma leian, et me peaksime senisest enam tegelema tööandjatega, kõigepealt tuleks neile siiski põhjalikumalt selgitada, kuidas diskrimineerimisvastane seadusandlus toimib ja kud, mida nende puhul, nende puhul sel, siis oodatakse. teisaks, teiseks on meil vaja neid veenda meil tuleb neile selgeks teha, et et äh, puuetega inimeste toetuseks aetav poliitika on üks kasulik asi. ja kindlasti äh, mõjub see tervistavalt teie ettevõtte sisekliimale. me püüame Euroopas leida stiimuleid, me püüame diskrimineerimisvastast seadusandlust ellu rakendada. me püüame teha selgeks, et kui inimesel on puue, siis ei tähenda see seda, nagu ei oleks tema töö viljakus madal ja nii edasi. aitäh ja nüüd annaksin siis sõna jällegi äh, uurimuse koostajatele, härra Gensile ja proua Veegevegile. suur aitäh et äh, saame vastata teie küsimustele, neid oli päris palju ning ma alustaksin siis proua äh, Linni märkustest, mis puudutasid definitsiooni, äh, pidades silmas seda resolutsiooni, mille te võtsite vastu kahe tuhande kuuendal aastal, kui teie ise olite, proua Linn, raportööriks selle ühtse Euroopa definitsiooni kohta Äh, siis ma tahaksin öelda, et me oleme teiega täiesti nõus selles osas. Äh, see on ilmselt tingitud äh, sellest, et poliitikate lähenemine ei ole piisav ja kui pidada silmas puuetega inimeste vaba liikumist, siis on ju väga oluline, et nad saaksid ühest riigist teise liikuda, kahjuks nad seda praegu veel ei saa teha Äh, sellepärast et äh, neid ei defineerita kogu Euroopa Liidus sarnaselt ja neile ei rakendata samu kriteeriumeid. selles küsimuses oleme me teiega täiesti ühel nõul ning äh, teil on tõesti õigus, et ÜRO konventsioon võiks siin olla aluseks ning me peaksime seda küsimust ka laiemast vaatevinklist arutama, kõigepealt siis nii-öelda inimlikust vaatevinklist puuetega inimestel ju on tõepoolest võrdsed õigused ja võrdsed võimalused, aga teisalt tuleks sellele küsimusele lähendada ka majanduslikust vaatevinklist, niimoodi saab tööhõivet suurendada. me oleme näinud, et puuetega inimeste integreerimine tööturule on väga oluline, sellepärast et sellisel juhul on nende vaesuse oht väiksem, nii et, et selge seos on olemas. Äh, veel üks asi. nimelt äh, äh, see kombinatsioon meetmetest. me ei ole kvootide vastu, otse vastupidi. me lihtsalt täheldasime oma analüüside käigus, et suurem osa sellistest töökohtadest on üksteist sümboolsed, nad on mõeldud äh, äh, mitte väga kvalifitseeritud töölistele, see on justkui selline sümboolne töökohtade loomine. meie äh, äh pooldaksime siis äh, äh nende aktiivsete meetmete kasutamist kombinatsioonist siis korraliku sotsiaaltoetuste süsteemiga ja samuti siis selliseid paindlikke töötamisvõimalusi. Äh, proua Linn ütles ka, et tuleks hoolitseda selle eest, et, et puuetega inimesed tõesti tahaksid tööturule tulla, et neid ei diskrimineeritaks, et neid ei seataks ohtu Äh, kas siis, kui nad eelistavad töötada mitte täistööajaga, vaid osalise tööajaga. siin kõneldi ka sellest, et me peaksime oma seisukohti ümber vaatama, nagu ma ütlesin, võrdsed õigused tähendavad võrdseid võimalusi me leiame, et see vanem mudel, see äh, invaliidsustoetuse saaja, tüüpiline invaliidsustoetuse saaja on siis selline vanemaealine meessoost isik, kes on teinud sellist füüsilist tööd, aga see profiil on vahepeal muutunud. Need inimesed on nüüd palju nooremad. seega me peaksime keskenduma inimeste töövõimele ja mitte nende võimetusele tööd teha. Äh, nagu seda näiteks on Taanis väga hästi tehtud, nii et, et meie vaatevinklist on Taani väga hea eeskuju selles küsimuses siis esitati küsimus andmete kohta ja kriisi kohta. jah, me peame siin olema kannatlikud, sellepärast et äh, andmed selle kohta, kuidas kriis on äh, mõjutanud puuetega inimesi, milline on nende sotsiaalne olukord kahe tuhande kaheksanda aasta kohta me saame alles märtsis kaks tuhat üksteist, nii et, et me tõesti peame olema kannatlikud. nüüd, mis puudutab juurdepääsu ja ja edasisi arutelusid kvootide teemal ma annan sõnajärje üle oma kolleegile. niisiis, juurdepääsevuse osas ma olen proua Linniga nõus, et meil ei ole vaja mitte üksnes töökohti kohandada, aga meil on tõesti vaja hoolt kanda ka selle eest, et inimesed tööle jõuavad, nii et, et võib-olla kohandusi tuleb teha ka ühiskondlikus transpordis. ma arvan aga ka seda, et paindlik töötamine tähendab ka kaugtööd. nii et, et see oleks üks viis, kuidas äh, äh, puuetega inimesed saaksid samuti töötada, nad saaksid siis ka kodunt töötada. aitäh. jah, mulle tundub, et te vastasite enamikele küsimustest, mis esitati. Äh, kas kellelegi tundub, et tema küsimus ei ole piisavat vastust saanud, aga tundub, et ei, te tegite suurepärase töö, suur aitäh selle uurimuse eest ja see tänane arutelu oli meile väga kasulik. ja nüüd annan istungi juhtimise üle proua Peresile. Euh, kallid kolleegid, tere pärastlõunat ka minu poolt, suur tänu aseesinaisele, et äh, ta mind asendas, ma olin nimelt COSAC-i kohtumisel ja teeksin ettepaneku minna siis äh, kohe edasi päevakorrapunkti juurde number kaheksa, ütleb proua esinaine. nimelt äh, proua Telli arvamus teksti kohta, mille on koostanud kultuuri- komisjon ja puudutab see kultuuri ja loomemajanduse potentsiaali rakendamist. arvamuse koostajal ongi järgmisena sõna. proua esinaine, kallid kolleegid, enne kui ma tutvustan teile oma arvamuse eh, projekti eh, põhilisi mõtteid eh, kultuuri ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise alase raporti osas, tahaksin teile kõigepealt viha väljendada seoses äh, kolmekümne noore inimese väljasaatmise kohta, tegemist on tudengitega ning äh, üle aasta nad elasid äh, ühes hoones, mis on tühi olnud juba nelikümmend aastat, nad ei tea, kuhu nad täna peavad magama minema, ma ei saa kahjuks olla nendega koos täna, kuid ma tahaksin nendega näidata üles solidaarsust. tegemist on ju ometigi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aastaga, selle äh, nähtuse esimeseks ohvriks on noored inimesed, räägin sellest siin Brüsselis, et loodetavasti äh, Prantsuse ametkonnad ja elamumajanduse minister leiavad vahenduse nendele inimestele uus kodu leida äh, Äh, me ei saa silmi pöörata selliselt asjalt, me peame arvestama ka sellega, mis toimub tänavatel meie kojast väljaspool. aga nüüd tuleksin siis selle arvamuse juurde. Äh, kultuuri ja loome tööstus äh, kannab tohutut potentsiaali, nii nagu on ka komisjon oma rohelises raamatus öelnud. Nende potentsiaali tuleb väärtustada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ja selle pärast ma arvangi, et meie komisjon on täiesti õigustatult võtmas osa sellest arutelust, kuid kultuuri- ja loomesektor on ka sektor, kus valitseb praegu äh, väga suur erinevus selles osas, et milline on inimeste staatus, kuidas tehakse tööd ja et äh, sotsiaalkindlustuse osas on nendel väga vähe kindlust ja sellepärast ma rõhutangi, kui oluline on vähendada ebavõrdsust selles sektoris. mitte ainult majanduslikku ebavõrdsust, vaid ka näiteks juurdepääsu sotsiaalkindlustusele ja tööõiguse täitmist. me peame toetama ka neid mittetulundusühinguid, kes koondavad äh, praktikuid, vabatahtlikke peame toetama selleks, et välja kujuneks tõeline Äh, loomemajandus Euroopas, mis on solidaarsusel põhinev. juurdepääs teadmistele ja, ja loometööle on äh, määrava tähtsusega äh, põhiõiguste täitmisel, eriti nende inimeste osas, kes on kõige haavatavamas olukorras, kas siis tänu nende sotsiaalsele staatusele või kuuluvad nad vähemustesse ja Euroopa, Euroopa tähendab liikuvust, see tähendab vahetust ja sellepärast äh, me tahamegi tõesti toetada kõikvõimalikke algatusi, mis viivad liikuvuseni, eriti noorte loomeinimeste seas, olgu nad siis diplomiga või ilma. ja me nõuame, et liikmesriigid eemaldaksid tõkked sellelt liikuvuselt, seda nii Euroopa Liidu sees, aga ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelistes suhetes. me tahaksime toestada ka kultuur- ja loometööstuste vahelisi seoseid koolitussektori, haridussektori ja mõistagi äh, elukestva õppe aspekt on väga oluline, digitaalteadmised ja nii oma ja inimeste oskuste tunnustamine. ja lõpetuseks ma rõhutaksin seda, kui oluline on tagada kõikidele töövõtjatele, peaasjalikult kunstnikele, teatrite, äh, äh, teatritöötajatele ja nii edasi, kes rikastavad Euroopa kultuuriväärtust, tagada nendele sotsiaalkindlustuses kõrge kindlustatuse tase, eriti kui me räägime töötukindlustusest, tööohutuse osas, pensioniõigused ja nii, nagu me eelmisel nädalal see, eh, ka täiskogul eh, väga emotsionaalselt rõhutasime, õigust vanemapuhkusele. nüüd kalendrist. kümnenda novembrini on teil aeg ka esitada oma muudatusettepanekuid, ma olen valmis muudatusettepanekuteks, täiendusteks ja nii edasi. pärast seda proua esinejana ütleb, et see on ikkagi minu ülesanne, nii et äh, sellega vist piirdume. suur tänu, jään ootama muudatusettepanekuid. Äh, suur tänu, tuleb ikkagi äh, siin austada tööjaotust. proua Steinbrück, siis härra Benjamas Äh, aitäh! kultuur ja loovmajandus on Euroopas valdkond, mis läheb tõusutööd. me näeme ka Saksamaal seda, et see, selle majandusharu osatähtsus SKT-s pidevalt kasvab, seetõttu ma tervitan rohelise raamatu koostamist komisjoni poolt. see tähendab, et meie äh, Eh, peaksime siinkohal käsitleme tööhõive küsimusi ja ka sotsiaalse kindlustatuse valdkonda. mul on väga kahju, et roheline raamat ei pööra siiski sotsiaalsele kindlustatusele piisavat tähelepanu, mistõttu peaksime siin ennast selgemini väljendama. leian, et äh, koostatud ettepanekud viitavad muuhulgas sellele, aga meiepoolsed muudatusettepanekud on samuti keskendunud just sotsiaalsetele tagatistele. selleks, et tõhustada miniettevõtete ja VKE-de toimimist. selleks, et Äh, tagada kultuuriprogrammide vastuvõtmine loomajanduse jaoks, aitäh! järgmisena saab sõna härra Benamias. suur tänu, äh, tervitused meie arvamuse koostajale. ma tean väga hästi, millised äh, on piirangud taolistele arvamustele, kõigest ei ole võimalik kirjutada, aga ma tahaksin, et rohkem pöörataks tähelepanu potentsiaalile Äh, me ei peaks äh, keskenduma mitte ainult nendele äh, ebakindlatele töökohtadele, vaid, vaid ka potentsiaalile näiteks VKE-de seas ja, ja, ja miks mitte ka nendele nii-öelda teatritöötajatele ja nii edasi, kelle potentsiaal on tohutu, keda on väga palju, ma tahaksin, et me rohkem keskenduksime sellele. Karima, te rääkisite ka sellest küll, aga ma rõhutaksin veelgi, et vaba eh, liikuvuse põhimõtet tuleb alal hoida. väga palju on loomeinimesi, kellel ei ole võimalus eh, viisade puudumise tõttu või ma ei tea, mille pärast minna ühte või teise riiki Äh, ma räägin siin muidugi loomeinimestest siis, kes on pärit näiteks Aafrikast või mujalt, ma ei räägi siin Euroopa sisestest liikumistest, näiteks äh, Türgiga meil on äh, väga palju seoseid, aga loomeinimesed lihtsalt artistid ei saa tulla meie liikmesriikidesse. nii et minu meelest peaks rõhutama rohkem sellele, et selles sektoris, loomesektoris peaks Äh, ja muidugi ka Vahemere Liidu jaoks äh, oleks ju äh, positiivne, kui oleks tagatud vaba liikumine ja sealhulgas tagatud vaba liikumine ka nende tehnikutele. proua Costa ja siis proua Harkin. Mm, ma tänan raportööri kultuurikomisjoni sest leian, et on erakordselt oluline, et ka meie oma tööhõivekomisjonis pühendaksime sellele loomemajanduse sotsiaalsetele aspektidele rohket tähelepanu. E, hoolitseksime nende eest, kes on hõivatud loomemajandusega, sest nendest väga paljud tegelikult osutavad teenuseid sellega seoses tahaksin meenutada resolutsiooni, mille võtsime vastu sotsiaalküsimustes. väga paljud nendest, kes te on äh, loomeinimesed, langevad just selle kategooria alla. me räägime kunstnikest, aga ka teistest töövõtjatest kes on tegevad nõnda öelda klassikalistes tööstusharudes. minu kodumaal toimus kuulamine minu initsiatiivil, kuivõrd olin variraportöör ja siis ma leidsin, et niisugust arv, arvamused tuleb ära kuulata ja siis öeldi mulle korduvalt, et me peaksime arvestama, et meil on kultuuriturismi töötajad, meil on moevaldkonna töötajad, inimesi, kes on seotud äh, ühiskonnas maitse kujundamisega, seega need on inimesed, kes on, äh, tegevad kultuuri vallas selle laiemas mõttes. kui võib-olla oleks lihtsam võtta kitsam vaatenurk, kuid tänapäeval on meie ettekujutus kultuurist laienenud ja tegelikult kujutavad selle valdkond, on selle valdkonna inimesed need, kes moodustavad kõrgkoolide lõpetajatest viiskümmend protsenti, nad on kõrgelt haritud. rohelises raamatus räägitakse ka sellest, et öö, äh, kvalifikatsioonid on erinevad ja neid tuleks vastastikku tunnustada. tänapäeval on ju tegemist olukorraga, et erinevates liikmesriikides kehtivad erinevad nõuded ja normatiivid, millega tuleb kohaneda. väga tähtis on ka kunstnike ja loomeinimeste loovuse tagamine ka juba Euroopa loovuse aasta jooksul tegelesime me eh, loomeinimeste liikuvuse küsimustega. näiteks kirjastajad viitasid sellele, et ka audiovisuaalse meedia vallas tuleks ette näha seda, et programmid, mis neile viitavad, näitaksid selgelt, kuidas toimivad tegelikult kirjastused kui tootmisettevõtted. üheks oluliseks momendiks on ka loomeinimeste tasustamine. ka siinkohal tuleb öelda, et et nende töötasud on sageli ebakindlad oleme korduvalt viidanud sellele, et loomeinimesi ähvardab sageli vaesumine. see ei ole aga üldse tore, aitäh. proua Akin, aitäh. meie variraportöör härra Sterks ei taha täna siin olla, aga ma loeksin ette siis selle, mida ta öelda tahab kõigepealt tahab ta tänada raportööri äh, selle arvamuse koostamise eest, ta toetab seda, aga tahaks äh, ühte-teist ka lisada. Äh, rohkem tuleks rõhku asuta, asetada just tööhõive valdkonnale. punktis üks toetab ta seda, et liikmesriigid peaksid muutma oma sotsiaalkindlustussüsteemi niimoodi, et ka loomeinimeste vajadused oleks rahuldatud ning sotsiaalkindlustussüsteemid selle sektori jaoks peavad tõesti olema paindlikud. paindlikkus on tõesti väga oluline eh, termin, sellepärast et paljud selles sektoris tegutsejatest on siis eh, eh, sõltumatud või osaliselt sõltumatud niisiis sotsiaalkindlustussüsteem peab olema selline, et ta ei hakkaks takistama nende inimeste loovust ning sotsiaalkindlustus peaks olema siis võrdne teiste sektoritega. samuti rõhutab härra Sterks seda, et eh, loometööstus on väga oluline majandusharu, eh, tal on väga suured majanduslikud väljavaated ning eh, seega tuleks äh, rõhutada ka selle sektori potentsiaali töökohtade loomisel. Äh, arvamuseelnõus ei ole seda mainitud ja härra Sterks tahaks selles osas teha muudatusettepanekuid. samuti mainida seda, et kultuuri- ja loomesektor on äh, selline, kus paljudel inimestel ei ole kõrgharidust, ülikoolikraade ning Eh, talle tundub, et ka neil inimestel peaks olema juurdepääs siis ärijuhtimise põhimõtetele ja samuti tahaks ta siis rõhutada haridusrolli selle sektori potentsiaali avamisel. ja nagu eelkõneleja mainib, ka tema eh, intellektuaalse omandiõigusi, mis eh, on väga oluline selle sektori kontekstis ja samuti ta minu enda kommentaar oleks siis see, et me peame vaatama oskusi eh, ja seostama sellega Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia ja digitaalse tegevuskava ja uued töökohad uute oskuste jaoks kavaga, aitäh. aitäh ka mina tervitan äh, seda suurepärast tööd, mille raportöör on teinud. tänase istungi algusest saadik ähm, oleme me kuulnud juba ekspertide seisukohti selle kohta, kuidas tööpuuduse vastu äh, võidelda, kuidas töökohti luua. loomesektor on kahtlemata üks sellistest sektoritest, millel on väga suur potentsiaal Äh, siin selles sektoris saaks siis luua neid töökohti, mida Euroopa mandril vaja on. võib-olla peaksime sellesse teksti sisse panema veel mõned asjad. Äh, tuleks viidata konkreetsetele strateegiatele, mis vajaks äh, tugevdamist, et see, selle sektori potentsiaal oleks käega katsutavam. siin on juba viidatud digitaalsele agendale. me peame Euroopa süsteeme rohkem digitaliseerima, see on teema, mis pidevalt tõstatub kõigis poliitikavaldkondades, aga me peame ütlema konkreetsemalt, kuidas me seda soovime saavutada. sama puudutab ka innovatsiooni, meil on vaja astuda samme selleks, et oleks siis rahaline toetus äh, ka loomesektorile. Äh, inimesed selles sektoris vajavad konkreetseid äh, rahastamisvahendeid, tegemist on ju väga spetsiifilise valdkonnaga. on valdkondi, kus saab ähm, kasutada tehnoloogiat, samas on valdkondi, kus investeeringud kohest tulu ei anna ja samuti on meil vaja ka tervet rida külgemaid meetmeid, mis on siis suunatud just nimelt konkreetse sektori äh, erivajadustele. eelkõnelejate äh, ka samamoodi tahaksin öelda ka seda, et äh, me peaksime veel kord välja tooma selle, kui vajalik on strateegia intellektuaalse omandiõiguste kokkusobitamiseks äh, uute tehnoloogiatega, uute tegutsemisviisidega. Äh, sotsiaalkindlustusküsimus on ka selline, millel tuleks äh, peatuda loomeinimesed peaksid olema ka Äh, sotsiaalkindlustusega kaetud, sest et äh, loometöö üheks iseloomulikuks tunnuseks on see, et et inimesed ei tööta pidevalt ning seetõttu on neil raskem äh, äh, pensionimakseid regulaarselt teha ja see võib nende tulevikku mõjutada. Liis Linn äh,. ma jätkaksin ka sealt, kus Mariann Haakin lõpetas. liikmesriigid peaksid muutma oma sotsiaalkindlustussüsteeme, aga ma ei tea, kuidas seda teha, sest see ei ole ju meie valdkonnas, pädevuses see teema kolmandas punktis ma jätaksin välja selle vaba liikumise, mis puudutab Euroopa Liidu loomeinimeste vahelisi vahetusi ja Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liidu liikmesriigide vahelisi. ma arvan, et äh, see viimast tüüpi vahetus on palju äh, raskem äh, need inimesed, Äh, tõesti leiavad, et meil peaks olema mingi süsteem äh, kunstnike ja äh, kunstiinimeste jaoks erinevatest riikidest. ma ei tea, kas on võimalik mainida mitte Euroopa Liidu liikmesriike. jah, me saame rääkida vabast liikumisest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, vaid aga mitte liikmesriikidega tekib meil rohkem probleeme kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis ma omalt poolt ka lisaksin midagi. kõigepealt äh, komisjoni teatis puudutab äh, kultuuri- ja loometööstust äh, seega me räägime siin sellesse tööstusesse panustamisesse, see justkui läheb Euroopa tööstuspoliitika alla ja niimoodi me peaksime lahenema, lähenema sellele ja seega see on põhimõtteliselt meie komisjoni kontekst, eh, kompetentsis. Eh, meie peame rõhutama muidugi nendele töökohtadele, mida taoline tööstus eh, loob. meie arvamuse koostaja mm, on sellest õigesti aru saanud, siin on teatav ebavõrdsus väga paljud kõnelejad on ka sellele juba viidanud ma ei tea täpselt küll äh, muidugi, millele viib äh, see teatis, kuid selge on see, et äh, see potentsiaal praegu on kasutamata, see on tunnustamata, nende potentsiaal siis töökohti luua. ja loomulikult räägime me siin ju nende inimeste talendi ärakasutamisest, kes on ju ometigi Euroopa Liidu kodanikud või siin resideeruvad isikud. Need asjad tuleb välja öelda Äh, minu, minu meelest tuleb omavahel seostada ka kõik see, mida me oleme rääkinud äh, majanduskriisist väljatulemise kohta ja selle vahel, millist äh, rolli mängib innovatsioon. innovatsioon ja loometegevus, kui nad õigesti panna koos toimima, võiks olu, olla oluline kordaja ja, ja see on see, mis meid ju huvitab me oleme ju näinud Euroopas juba ka teatavaid eh, eeskujulikke näiteid selle kohta, kuidas innovatsioon ja loometegevus koos võivad anda mitu korda tõhusamad eh, lahendused, tulemused. Eh, neid on palju, näiteks nagu Lego ja nii edasi see on mõte, kontseptsioon, mis on viinud väga tugeva tööstuseni nüüd äh, sotsiaalkindlustussätted, äh, selle kohta on äh, paljud, paljud lõiked viitamas, minu meelest tuleks siin natukene täpsustada seda ja ühtlustada seda, mis on öeldud ülejäänud tööga. on tõsi muidugi, et arvamus koostamisel tuleb arvestada ka pikkusepiirangutega, kuid sotsiaalkindlustuse poolest minu meelest võiks asju öelda siin väga selgelt ja, ja konkreetselt, lühidalt ja ei pea laskuma siin sotsiaalkindlustuste süsteemidesse, vaid siin on üks natukene globaalsem aspekt, mis tuleks välja öelda. me tahame ju, et loodaks need töökohad ja et me kasutaksime ära selle tööstuse poolt pakutavat potentsiaali, kuid samas me teame, et tegemist on tööstusharudega, kus on tendents teha tööd atüüpiliste lepingute alusel sellega tuleb arvestada, see lihtsalt nii on. nii et kõik see, mis me oleme öelnud nii-öelda ebatüüpiliste lepingute kohta eh, seoses eh, töötingimustega ja sotsiaalkindlustusega, tuleks ka siin arvesse võtta. see on väga oluline. kuivõrd räägime ju kogu selle tööstuse potentsiaalist aga minu meelest on äh, väga kena, et Euroopa Parlament üldse sellise algatuse on teinud ja minu meelest on võimalik siin välja kujundada pilootprojekt, sellepärast et äh, me peame ära kasutama seda, et selles tööstuses on teatav dünaamilisus. kui rohkem teisi sõnasoovijaid ei ole, siiski proua Mure. ma vabandan, proua esinaine, jäin natukene hiljaks kuid äh, kuulasin ära selle, mida teie ütlesite ja olen nõus paljugagi, mis te ütlesite. kõigepealt äh, see, mis puudutab nende töökohtade stabiilsust, äh, siis uue tehnoloogia ja loometegevuse seostamise vallas. Üldiselt selles sektoris töökohad on, ei ole väga kindlad, lepingud on lühikesed ja tegelikult on tegemist projektipõhiste töökohtadega. see on sektoriga, se-, tegemist on sektoriga, kus kõik on projektipõhine ja sellega tuleb arvestada. Sellepärast, et me tahame praegu täiesti siis muuta nende inimeste töökorraldust võrreldes sellega, millega nad on harjunud. ja teine asi, ja sellest tuleb rääkida punktides kolm ja neli, nimelt kogu see loometegevus, kogu tööstussektor, selles mõttes siin on täiesti selge, et me räägime hoopis teistsugustest pädevustest. kontseptsioon ja loometegevus ühelt poolt on kõige aluseks, aga teisalt tuleb sisse veel üks pädevus, nimelt asjadele kunstilise väärtuse andmine ja minu meelest peaks olema siin natukene paremini kirjas, kui see on praegu. sellepärast, et kui me jääme ainult sellele tasandile, siis me räägime ainult kultuurist kui uuest kommunikatsioonivahendist, aga ei tohi unustada ka ära koolitust, kuid sellest küll lõik neli räägib, kuid äh, siin on täiesti uus, uus suhtlusviis sees. see mudel, mis tuleb välja töötada, seda ei ole, seda on raske välja töötada, aga alused selles tööstuses on teistsugused ja ma tahaksin, et see oleks äh, väga selgelt äh, siin sel-, sees, et nimelt osalt poolt on meil ju kontseptsioon ja teisalt loometegevus, see on hoopis teistsugune kui, kui tavalistes sektorites no teil on võimalus seda kõike teha muudatusettepanekute läbi, aga noh, nüüd sõna arvamuse koostajal. kallid kolleegid, proua esinaine, kõigepealt äh, suur tänu äh, nende märkuste eest, äh, täpsed märkused. ja loomulikult selles arvamuse projektis oli teatavaid auke, aga nagu te teate, meil on tähemärkide arv piiratud aga üks selge telg, mis on välja kujunenud, on see, et äh, me peame keskenduma sellele, et luuakse töökohti, äh, mis ei ole ühe või teise kohaga seos, äh, seostatavad ja probleem kolmandate riikidega minu meelest on vaja sellega tegeleda. see liikuvus peab olema reaalsem, nii nagu ka härra Benamias ütles, see peab olema lihtne, lihtsam see kultuuride vahetus, ma ei tea täpselt, kuidas seda teha tehniliselt, aga üritame võib-olla seda sõnastust võib-olla natukene parandada, aga teie muudatusettepanekud ja lisandused on teretulnud, nii et suur tänu veel kord kõikide märkuste eest! kallid kolleegid, selle arutelu me siis praegu lõpetame, tuletan teile meelde tähtpäevad, äh, proua raportöör tegi selle töö juba enne ära, äh, kakskümmend viis jaanuar äh, otsustab Kultuurikomisjon, meie peame sellega arvestama, muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend viis, kakskümmend kuus oktoober, proua esineja vabandab, kümnes november keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kõikides keeltes peaks nad olema siis valmis esimeseks detsembriks ja siis hääletame. sellega, kallid kolleegid, on tänane pärastlõuna kaetud, kena õhtut ja kohtume jälle homme hommikul kell üheksa, võtke palun hääletuskaardid kaasa. suur tänu!